peatüki on see, et ebainimlik või siis eetilisest vaatenurgast on see küsitav. samas aga need ei ole meiepoolsed põhjused, vaid äh, põhjuseks on see, et kuna ei ole piisavat läbipaistvust rahastamise äh, vahel avalikest allikatest äh, ja sissetulekute vahel. potentsiaalne sissetulek kuni üheksa miljonit eurot, mida kogutakse äh, rändajatelt, ei olnud läbipaistvalt komisjoni poolt või Kreeka ametivõimude poolt esitatud äh, dokumentatsioonis, äh, mida me läbi vaatasime. suur tänu, proua esimees! suur tänu, enne kui annan sõna volinikule, teeksin ma veel ühe märkuse härra volinik, te olete kõige tagaotsitum inimene meie jaoks. me öö, soovime loomulikult öö, eelarve täitmise kinnitamist võimalikult öö, läbipaistvaks teha ning seetõttu on meil väga hea meel, kui komisjon ka meie aruteludel osaleb. kaheksateistkümnendal jaanuaril neljapäeval tegelikult pidid dokumendid meieni jõudma ja seetõttu ja nad jõudsid tegelikult alles ähm, laupäeval, seega meil oli väga vähe aega, esmaspäev oli veel reisipäev, seetõttu pidime me kõiki neid dokumente ähm, pühapäeval lugema ähm,. tuleb tunnistada, et saadikutel on ka targematki teha äh,. aga hea, et te siia tulite, palun, teil on sõna Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees, tere hommikust kõigile. alustuseks reageerisin selle, mida ütlesite, kahjuks kahekümnendal novembril kutsuti mind komisjoni esindama Varssavis. ma olen teiega nõus, et et ähm, ma olen kõige nõutum volinik Euroopas ja see muudab tihtipeale olukorra keeruliseks, aga aitäh mõistmise eest. aga üldiselt olen ma teile alati kättesaadav, see on minu kohastus, aga ka hea meel, head kolleegid, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, kontrollikoja liikmed, äh, härra Itele ja mul on hea meel olla tagasi siin komisjonis selleks, et täna teiega arutada kaks tuhat kuusteist aasta finantsaruannet ja tegemist oli kõige keerulisema aastaga minu ametiaja jooksul põhjustel, mida te kõik hästi teate. kõigepealt sooviksin tänada Kontrollikoja raportööri tema poolt tehtud äh, põhjaliku analüüsi eest ja ka ettekande eest, äh, mis puudutab kulutusi nii rände kui ka siseküsimuste osas. põhisaavutused kaks tuhat kuusteist aastal, nagu ma varasemalt ütlesin, tegemist oli eriti raske äh, aastaga, suure väljakutsega rände ja julgeoleku osas. meil oli väga suuri raskusi ja Euroopa Liitu üllatas see, mis aasta enne seda meie naabruskonnas aset leidis ning kaks tuhat kuusteist aasta oli raske aasta, sest äh, väga paljud terrorirünnakud leidsid aset. komisjon jätkas tegutsemist kõikidel rinnetel selleks, et reageerida nendele väga kiireloomulistele kriisidele. mis puudutab nüüd rändevaldkonda, siis me jätkuvalt pakkusime kiireid lahetusi, lahendusi tekkivatele väljakutsetele koha peal aga meie prioriteet oli ka minna kaugemale ajutistest meetmetest, liikudes kõikides valdkondades selle rändejuhtimise suunas. meie jõupingutused keskendusid eelkõige elude päästmisele merel rändajate vastuvõtmine, kes vajasid kaitset, inimeste ümberpaigutamine, kes vajasid kaitset eh, nii Kreekast kui ka Itaaliast, nende tagasisaatmiste, kellel eh, ei olnud õigust jääda Euroopa Liitu, tugevdada kaitset meie piiridel, välispiiridel ning laiendada äh, turvalise ja legaalse äh, rändemeetmeid ja kuigi meil oli väga palju raskusi, siis oleme me olnud edukad kõikides tegevustes. mõned näited selle kohta. kaks tuhat kuusteist aastal üheksa tuhat kuussada viiskümmend kuus inimest ümber asustati eh, Itaaliast ja Kreekast. tänu meie jätkuvatele eh, jõupingutustele, see on läinud kolmekümne kolme tuhande saja neljakümne isikuni peale seda. see on üheksakümmend kolm protsenti kõikidest taotlejatest, kelle, kes vastasid tingimustele ja olid registreeritud äh, selleks. saan teid teavitada sarnasest positiivsest äh, trendist äh, lisaks ümberpaigutamisele ka ümberasustamise, pärast selle käivitamist kakskümmend seitse tuhat inimest äh, siis äh, said sellest kasu, sealhulgas ka Türgis. me saime enam kui kolmkümmend üheksa tuhat äh, taotlust pärast uut komisjoni kava ja viiekümne tuhande paigutamise kohta hilisemaks. kõige selle osas äh, käivitasime õigusloomemeetmed, et äh, mis oleksid täiesti äh, sobilikud ja samuti pingit-, pingutasime ka selleks, et koordineerida liikmesriikide tegevusi ja kõike seda toetada. lisaks esmaste vastuvõtukeskuste lähenemise laiendamine ning ümberpaigutamise ja ümberasustamise kavade äh, toetamiseks. mis puudutab siis julgeolekut, jätkasime võitlust terrori vastu, äh, radikaliseerimise vastu, organiseeritud kuritegevuse, inimkaubitsemise ja küberkuritegevuse vastu selle toetamiseks äh, siseküsimuste peadirektoraat äh, suutis eelarves korraldada üks koma seitse miljardit eurot äh, kaks tuhat viisteist aastalt ja liikuda kolme koma kahe miljardini kaks tuhat kuusteist aastal üheksakümneprotsendiline tõus. olemasolevate vahendite kasutuselevõtt suurenes paljudes poliitikavaldkondades lähtudes nüüd Kontrollikoja aruandest, mul on hea meel, et Euroopa Kontrollikoda leidis, et see peadirektoraadi tegevus üldiselt on vastuvõetav. audiitorid viitasid mõningatele nõrkustele, nagu näiteks maksete määr lähtes rände integratsioonifondist ja sisejulgeoleku fondist. aga sellest alates on väga olulised parendused äh, aset leidnud ka siin, eriti mis puudutab makseid kaks tuhat seitseteist aastal, suurenesid enam kui kolm korda võrreldes kaks tuhat kuusteist aastaga. lisaks sellele Äh, summad, äh, mis olid määratud näiteks äh, lepingutele, siis senini liikmesriikide tasandil lähtudes kaks tuhat kuusteist aasta aruandlusest on jõudnud kolmekümne kuue protsendini ja, ja neljakümne protsendile siis ISF-i e puhul. nüüd lähtudes ähm, Kontrollikoja tulemustest, mis puudutavad allhankeid, siis selles osas komisjon lähtub nii auditi tulemustest riiklikul tasandil, kontrollisüsteemidest ning ka konkreetsete projektide auditeerimisest selle kestel. Need auditid on võimaluseks liikmesriikidel selleks, et kasutusele võtta korrektiivseid meetmeid, puudujääkide osas ning äh, see on ka komisjonile võimalus tagada, et äh, need ähm, vahendid, mis on, on kasutatud äh, legaalselt ja õiglaselt. komisjonil on ka sisekontrolli standardeid, lähtudes rahvusvahelistest headest tavadest. sisekontrolli standardid võtavad arvesse tähelepanelikud, mida on teinud Kontrollikoda kaks tuhat viisteist aasta eelarve heakskiidu raames ning nende soovitused, mida on teinud ka meie siseauditi osakond. kaks tuhat kuusteist aastal peadirektoraat äh, hakkas rakendama ka uut tulemuspõhilist raamistikku, lähtudes teatud äh, eesmärkidest, sellega seonduvast mõjust ja vastavatest äh, indikaatoritest nii rände kui ka julgeoleku valdkonnas. rände osas näitavad tulemused äh, selget edasiminekut inimeste päästmisel merel, vastuvõtmisel ning kaitse määramisel rändajatele ning üldise rändevoo haldamisel ja seda rõhutab ka kontrollikoja eriaruanne esmaste vastuvõtukeskuste osas, mis näitab sellise lähenemise lisandväärtust. enam kui kuus tuhat kuuskümmend, kaks tuhat kuuskümmend üks tuhat rändajat saabusid vastuvõtukeskustesse kaks tuhat kuusteist aasta esimesest jaanuarist kuni äh, septembri keskpaigani kaks tuhat kuusteist vastuvõtukeskuse põhine lähenemine võimaldas äh, neil saada äh, ravi äh, ja, ja ka õige tuvastus oli tagatud, sõrmejärgide võtmine, skriinimine ning nende õigustest teavitamine. ühes konkreetses kohas selleks, et nad saaksid kohe olla suunatud õigele menetlusele, mis toob endaga kaasa kiirema otsuse. ja nüüd äh, julgeoleku valdkonnas. Need mõõdikud äh, näitavad samuti edusamme meie põhieesmärkide osas. võitlus terrorismiga, radikaliseerumisega, organiseeritud kuritegevusega, inimkaubitsemisega ja küberkuritegevusega. näiteks meie peadirektorat jätkas soovituste edastamist liikmesriikidele, eh, lähtudes eh, Schengeni infosüsteemi kasutamisest. see on endaga kaasa toonud olulisi tulemusi, mitmed eh, juhtumite tuvastamised viisid seitsme miljardini kaks tuhat kuusteist aasta detsembriks süsteemile juurdepääs pädevate asutuste poolt samuti suurenes olulisel määral. kahe koma üheksast miljardist kaks tuhat viisteist aastal enam kui kolme koma üheksa miljardini kaks tuhat kuusteist aastal. tabamuste osa näitab samuti kolmekümneprotsendilist tõusu ka mujal sama aja jooksul sarnaselt Europoli teabesüsteemi kasutamine Siena samuti näitas olulist suurenemist kaks tuhat kuusteist aastal. kaheksasada seitsekümmend tuhat Siena sõnumit vahetati ja umbes seitsekümmend tuhat ähm, taotlust võeti vastu. järgmised sammud. millised on komisjoni tulevikuplaanid? olemasolevate pusletükkide sissetoomine nii rände kui julgeolekuvaldkonnas. septembris kaks tuhat seitseteist vaatas komisjon läbi saavutused, lähtudes rändetegevuskavast ning tuvastas valdkondi, kus täiendavad jõupingutused olid vajalikud. detsembris tutvustasime me teatist, kuidas edasi liikuda sise- ja välismõõtmega rändepoliitikas lähtuvalt sellest jätkab komisjon oma tööd kaks tuhat kaheksateist aastal selleks, et täielikult äh, saavutada eesmärgid ning paika panna kõikehõlmav äh, raamistik, äh, lähtudes solidaarsusest ja vastutusest. julgeolekuliidu laiendamine saab olema üks meie põhiprioriteete ka kaks tuhat kuusteist, kaheksateist aastal. piiriülene juurdepääsu toetamine elektroonilistele tõendusmaterjalidele ja finantsandmetele, reeglite laiendamine, terrori sisu eemaldamine internetist ning radikaliseerumise vastase võitluse toetamine liikmesriikides ning tegevuskava rakendamine äh, avalik äh, ruumi osas, suur tänu tähelepanu eest ja jään ootama teie küsimusi, aitäh! aitäh, härra volinik, nüüd saab sõna raportöör. aitäh, proua esimees, suur tänu kontrollikojale härra Idalale nende aruande eest, mis põhimõtteliselt annab eelarve täitmise heakskiidu kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. volinik Avramopoulos vastused, nagu esinaine juba ütles, jõudsid meieni need nelikümmend kolmele küsimusele vastused alles laupäeval ja me peame nüüd veel uurima, kuidas nendele reageerida. me oleme jõudnud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta algusesse. soovin kõigile õnnelikku koostööd siin. aga me räägime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisest ning kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist aastat iseloomustas suur rändesurve Euroopa Liidu piiridel, mis tõi omakorda kaasa ka selle, et need äh, rahasummad äh, Home peadirektoraadis kasvasid nagu ka teistes poliitikavaldkondades. mida volinik Auramo Paulus ka mainis maksed kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rände ja julgeoleku valdkonnas olid üks koma kuus miljardit eurot. poliitilised küsimused, mis nendega on seotud, on öö, väga suured rände surve Euroopa välispiiridel ning siia jõudnud inimeste integreerimine on endiselt Euroopa Liidu päevakorrast äh, üks prioriteete ning äh, ka solidaarsuspõhimõte on äh, üks võtmesõna Euroopa poliitilisel maastikul, kuigi seda reaalsuses just väga palju näha ei ole rände, integratsiooni teema äh, äh, nende inimeste puhul, kes on põgenikud või lihtsalt migrandid. Äh, see teema on lõhestanud Euroopa Liidu liikmesriike. ka nõukogus kokku lepitud ei ole mitmed liikmesriigid täitnud ning seetõttu on Euroopa Liit poliitilises kriisis Äh, mis on olnud seni nägematu. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lepiti küll äh, äh, kohustustes kokku ning härra volinik ka mainis mõningad neid kokkuleppeid. siis kahe, selle aasta aruande puhul oli kõige suurem, äh, üks raskemaid ülesandeid just rändekriisile reageerimine. sellel ei olnud äh, ette nähtud mingisuguseid eelarveridasid. Äh, maksed aga pidid olema läbipaistvad, selleks pandi paika erinevad instrumendid. raha oli alguses puudu, seda siis üritati mujalt hankida Äh, kogusumma jäi aga ebaselgeks, mille komisjon sai, meie soovime siin rohkem läbipaistvust ning äh, selgemat aruandlussüsteemi selles valdkonnas. see loomulikult kehtib kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohtu, kohta. mis puudutab reeglite täitmist, siis kontrollikoda ei öö, äh, toonud välja mingisugust liigset veamäära kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta puhul toodi välja, et maksed äh, äh, rände äh, valdkonnas olid napid, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on aga need summad palju suurenenud ning olukord paranenud. kontrollikoda toob välja ka rändefondi ning integratsioonifondi haldamise teema me soovime äh, ka selles valdkonnas komisjonilt ja liikmesriikidelt äh, olukorra parandamist. mis puudutab äh, tulemuslikkust, mida me alati siin rõhutame, siis selle kohta ka paar märkust. Need hotspotid ei toimi endiselt piisavalt hästi, Itaalia ja Kreeka võimekus, kuna nemad on peamised välispiiride riigid, on endiselt äh, Äh, pole endiselt piisavalt hea, et äh, probleemi lahendada. saatjata alaealiste äh, eest ei hoolitsetud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis, mis puudutab ka öö, nende öö, eest hoolitsemist liikmesriikide äh, varjupaigasüsteemis. seetõttu minu küsimus härra volinikule on, kas tänapäeval hotspotide suutlikkus on piisav ning äh, kas on jõutud kaugemale kui sellest, mis olukord oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal? samuti öö, äh, me peame uurima, kas teiste liikmesriikide abi nendele kahele liikmesriikidele on piisav ja selline nagu lubatud. Äh, siis äh, lähimuspõhimõtte äh, kasutamisest näiteks Belgia valitsus otsustas tagasi saata inimesi Sudaani, kuigi sealne julgeolekuolukord ei ole selge meil ei, me ei saa ju ellu rakendada ühtset varjupaigapoliitikat, kui iga liikmesriik saab otsuseid oma tahtsi vastu võtta. meil oleks vaja Euroopa-üleseid reegleid siin ning turvaliste päritoluriikide nimekiri tuleks paika panna kõikide poolt üheskoos. siis meie poliitikate järjepidevus, paljud öö, vastused puuduvad, puudutavad ka usaldusfonde. viiskümmend kolm protsenti äh, rahadest tuleb EDF-ist sinna fondidesse, aga see on seotud ka Cotonou lepinguga, mis läbi me peaksime parandama koostööd ja abi andmist äh, AKV äh, riikidele ka meie äh, kirjalikus vastuses selgitab komisjon, et Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi raha, rahastamine on täiesti kooskõlas vaesuse vähendamise äh, strateegiaga. kuidas saab tagada, et need rahad, mis EDF-ist sinna jõuavad, tõesti lõpuks äh, jõuavad ka AKV riikideni meil olid seal ennem äh, ette nähtud ju erinevad regionaalsed äh, iga-aastased programmid. Äh, samuti on üritatud paika panna mõõdikuid, kuidas mõõta seda, kas on edukalt võideldud rändekriisiga, kas komisjon on lõpuks suutnud defineerida sellised mõõdikud Home peadirektoraadi tasandil. siis seksuaalne ahistamine, igasugune naistevastane vägivald ja lastevastane vägivald, sellega peaks tegelema Kreeka valitsus, me sooviksime teada, millised on tulemused seal. ning nelikümmend kaks küsimusele vastati siin nii, et Kreeka võimudele anti kaheksa miljonit eurot et äh, tšarterlendudega ka näiteks äh, toiduaineid põgenikele äh, tra transportida. komisjon samas erinevate piletite müükidega seal teeniti üheksa miljonit eurot, komisjon leiab, et piletihinnad ei olnud liiga kõrged. seega meil on siin küsimusi ka seoses Türgiga sõlmitud kokkuleppega ning kas see on aidanud tõesti meie eesmärke täita. aitäh, härra volinik, palun. nüüd ma pean jälle terve suure aruande esitama, aitäh, härra Tseller. Teil on igati õigus, et äh, rõhutasite ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta probleeme, aga üksiti meie ühiseid poliitilisi prioriteete. integratsioon oli ja on üks äärmise olulise, oluliselt tähtsusega poliitika rändevaldkonnas, aga seesama puudutab ka solidaarsust ja selle rakendamist kõikide liikmesriikide poolt. kõik liikmesriigid peavad kinni pidama nendest seadustest, mis me ühiselt oleme kokku leppinud. nagu te samuti nimetasite, siseasjade peadirektoraat kahtlemata on direktoraat, mille ees kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal seisid peaaegu kõige suuremad probleemid. eelarve oli meil tol aastal umbes kolm koma kaks miljardit eurot, sinna kuulusid ka IMF ja IS äh, eelarveread meil oli tarvis tegeleda asjadega nagu Europe for Citizen, Horizon kaks tuhat kakskümmend, järgmisel aastal, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal. siseasjade eelarve pidi reageerima suurte, suurematele vajadustele, mis tulenesid rändekriisist ja kahtlemata ka kõikidest nendest julgeolekuohtudest, mida ma varem nimetasin. nüüd kaks tuhat kaheksateist kokku on meil kaks koma kaks miljardit eurot kolmanda rubriigi all selleks, et tegeleda rände probleemide, pagulasvoogude ja julgeoleku küsimustega. me oleme pidevalt töös, hinnates vajadusi ja me oleme täiesti veendunud, et teie abile saame loota ka tulevikus AMIF-i ja ISF-i rakendamine on kahe tuhande kaheksateist, kuueteistkümnendast aastast alates suuren- äh,, paranenud, eriti arvestades makseid. ma tahan meenutada teile, et liikmesriikidel on õigus deklareerida kulusid ja kui need on riiklikul tasandil kontrollitud, siis nad eeldavad, et need on ilma vigadeta ning kõik need esitatakse iga programmeerimisperioodi alguses äh, madalamal korraldustasandil. siseasjade peadirektoraat jälgib aastaringselt, kas, kas need on kaasatud ühtsesse seirestrateegiasse ja seega meie peadirektoraat korrapäraselt meenutab vastavate liikmesriikide ametiasutustele vajadust maksetega jätkata eelkõige just selleks, et nendest maksetest tulusaajad saaksid oma projektide ellurakendamisega edasi minna. siseasjade peadirektoraat on juba võtnud teadmiseks et kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani taotluste arv kasvas, need esitati veebruaris kaks tuhat kuusteist ja kontod esitati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruaris. mis puudutab AMIF-i ja ISF-i kulusid, siis eeldatav kasv kahesaja kahekümne neljalt miljonilt viiesaja neljakümne kolmele miljonile, viiesaja neljakümne kolmele miljonile eurole siis, oli ka eeldatav ja me näeme ette, et tulevikus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal makseteks esitatavad taotlused on isegi veel suurem. lisaks sellele nimetati ka, nimetasite te ka ülerahvastatud hotspot'e Mm. tõsi, Kreeka hotspotid on kahtlemata jätkuvalt ülerahvastatud. mis puudutab Kreeka poolt meile antud mm, arvulisi näitajaid, siis seal on praegusel hetkel üle kolmeteistkümne tuhande, saartel siis on üle kolmeteistkümne tuhande rändaja ja komisjon jätkuvalt aitab Kreeka vastavaid ametkondasid tegeleda ülerahvastusega, nad on, kiirendavad varjupaiga ja tagasisaatmise protseduuride toimimist, aga samas äh, kogu see surve, mis äh, hotspotidele avaldatakse, eriti just äh, Lesbose saarel on tead, on siiski paranenud eelkõige seetõttu, et majutuspaigad on paremaks muutunud, on leitud täiendavaid majutusvõimalusi saabuvatele rändajatele. on, neid on olnud võimalik juurde rentida ja mis puudutab just Lesbose saart, siis rändajate üleviimine Karatepe ka äh, pagulaslaagrisse on olukorda parandanud. nüüd äh, naiste ja äh, saatjate alaealiste kaitse hotspotides. Mm, turvalisus ja hotspotide siseselt äh, julgeoleku ja turvalisuse tagamine on Kreeka vastavate ametkondade ülesanne, me oleme nendega ka koostööd teinud, et hotspotide siseselt turvalisust ja julgeolekut suurendada. Euroopa piiride, piiri- ja rannikuvalve rahastamine äh, kuni on, on siis, on tagatud äh, selle varustamine Kreeka politseiametnikega ning toimuvad erinevad tegevused äh, just Kreeka vastavate ametkondade toetamiseks, et neil oleks parem kaitsta eelkõige naisi ja saatjate alaealisi nendes hotspotides. komisjoni ja Kreeka ametkondade ning Euroopa Liidu ametite vahel toimuvad korrapäraselt koosolekud, on tuvastatud erinevaid kiireloomulisi tegevusi, mida tuleb teha selleks, et tagada lastele turvalisem olukord ja niisugused tingimused, et nad tunneksid ennast paremini, et kaitsta neid kõikvõimaliku kuritarvitamise eest, mis neile võib osaks saada. osad tegevused, me, mille rakendamist jälgitakse pidevalt, on just äh, saatjate alaealiste julgeoleku valgus nüüd igasugune tundlik äh, informatsioon äh, laste kohta, kui nad on, mis puudutab ohvrite õigusi, äh, neid tuleb parandada kuritarvitamise juhtude puhul. lastekaitseametniku määramine Eh, siis personali koolitamine selles vallas, et nad paremini oskaksid ohvreid tuvastada ja paremini reageerida juhtudele, kui lapsed on ekspluateerimise ja kuritarvitamise ohvriks langenud ning samuti mm, tagada piiramatu juurdepääs eh, psühholoogilisele ja meditsiinilisele abile. nii et nagu te näete, teatavaid positiivseid arenguid on olnud. eraldi tsoonid saatjate alaealistele, mida politsei valvab, on samuti loodud. Äh, hotspotides on need nüüd olemas ja see, need peaksid tagama rohkem julgeolekut ja turvalisust saatjate, saatjate liikuvatele alaealistele. Äh, viimasel ajal on loodud ka lastekaitseüksused ja need on saadetud laiali kõikidesse hotspotidesse ning äh, nende meeskondade personali hetkel ka koolitatakse välja me arvame, et sellega on võimalik ka olukorda jätkuvalt parandada. Te nimetasite härra Zeller ka Sudaani. jah, me kõik teame, et Sudaani geograafiline olukord on rändesituatsiooni kontekstis äärmiselt olulise tähtsusega just Aafrika rändesituatsiooni kontekst, kontekstis. ja ma tahan olla siin väga konkreetne. mitte ükski Euroopa Liidu toetus ei jõua Sudaani valitsuseni. me neid ei toeta. selle asemel Euroopa Liidu, Euroopa Liit tegeleb projektidega, et toetada isikuid, kes on Sudaanis ja nende, seal on siis projektid, mida korraldavad erinevad Euroopa Liidu organisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid, vabaühendused, erasektori esindajad. rändealane koostöö on ainult üks osa Euroopa Liidu tegevusest Sudaanis Euroopa Liit soovib eelkõige seda, et Sudaanis paraneks inimõigustest kinnipidamine, et sealne kodanikuühiskond areneks ja kõik need asjad peaksid olema ka olulised osad riigi poliitilisest transformatsioonist. see hõlmab muuhulgas ka Euroopa Liidu püsivat tuge rahuprotsessile Sudaanis, eh, mille järele valvab Aafrika Liidu eh, poolt määratud ametkond. Eh, Sudaan on saanud Euroopa Liidu usaldusfondidest tuge, lisaks veel ad hoc erimeetmed, mm, milles sisaldus sada miljonit eurot ning fondidest on kuusteist miljonit nendeni jõudnud ja seda kõike eesmärgiga panna paika rändekriisi tasakaalustatud lähenemine. lisaks sellele saab Sudaan abi ka Euroopa Liidu äh, Aafrika regionaalprojektide kiireloomulisest fondist ja Euroopa Liidu humanitaarabifondist. tagasisaatmise otsused võetakse vastu riiklikul tasandil liikmesriikide ja kõik tagasisaatmise otsused peavad põhinema juhtumipõhisel hindamisel. mitte tagasisaatmine, taotmise põhimõttest tuleb alati kinni pidada. komisjoni on teavitatud ka uuringutest, mida Belgia vastavad ametkonnad on teinud, aga nad ei ole ise olnud kaasatud mitte mingisugusel viisil nendesse uuringutesse. Äh, mis puudutab äh, mis puudutab tšartersõidukite äh, juhtu, siis nagu te teate, liikmesriigid vastavalt oma siseriiklikele menetlustele ja nõuetele, millest tuleb alati kinni pidada, aga eelkõige tuleb siiski lähtuda kõnealuste isikute inimväärsest kohtlemisest ühe, nii nagu on Euroopa Liidu akiis kirjas. ja see konkreetne juhtum, millest me siin siis räägime, äh, puudutas äh, Kreeka ametkondade poolt rakendatud hankemenetlust teenustele, mis ulatusid tegelikult kaugemale kui transferi, transferipileti hind. Need praamid pidid saartele tühjalt tagasi minema ja see oli asi, mida tuli arvesse võtta kulude arvestamisel ning selles kontekstis siis järgnesid teatavad menetlused. ma olen teiega nõus alati on võimalik asju paremini teha tulevikus. ja õppida sellest, mida me oleme juba teinud, õppida sellest, kuidas me kiireloomulisi olukordi siiamaani oleme hallanud. nii, edasi, aeglased jätkumenetlused. Need peamiselt keskenduvad hotspotidele ja kontrollitud ei ole siiamaani siseriiklikke asüüli ja pagulastega seotud menetlusi ning Kreekas kõiki nende kohustuste täitmise kiirendamine on seondunud, seondub EASO-ga ja need on asjad, mida tuleb jätkuvalt tõhustada ja me peame me ka kogu aeg survestame Kreeka ametkondi, et nad seda paremini teeksid. komisjon on kogu aeg kontaktis Kreeka ametitega selles vallas. võtame nüüd Itaalia. asüüli ja tagasisaatmismenetluse kiirendamist käsitletakse osana komisjoni tegevuskavast, mis võeti vastu neljandal juulil kaks tuhat seitseteist selles tegevuskavas äh, määrati kindlaks terve rida erakorra, kiire, kiireloomulisi meetmeid, mida peab võtma komisjon, teised liikmesriigid ja Euroopa vastavad ametkonnad selleks, et toetada Itaaliat. ja lõpuks te nimetasite ka Euroopa Liidu ja Türgi vahelist äh, otsust, nagu ma sissejuhatavat juba ütlesin, see on panustanud ja jätkuvalt panustab äärmiselt oluliselt ja sisuliselt rände paremasse haldamisse Vahemere sellel kaldal. ma tuletan teile ka meelde, et poolteist aastat tagasi enam kui kolmteist tuhat pagulast tuli üle Egeuse mere igal päeval. nüüd on see number oluliselt vähenenud, neid ei ole rohkem kui viiskümmend iga päev, mis minu arvates on uskumatult hea areng ja olukorra paranemine. aga tegemist on ikkagi äärmiselt tundliku äh, kokkuleppega, nagu te teate, tegemist ei ole rahvusvahelise kokkuleppega, sellepärast et kõik need rahvusvahelised kokkulepped peavad olema, peavad olema kinnitatud rahvusparlamentide poolt, selle konkreetse kokkuleppe puhul mina ei usu, et see nii kergelt läheks rahvusparlamentides. niisiis, see mm, mm, vastastikune kokkulepe oli tegelikult hea mõte, see toimib küll ja me peame ka midagi endale tunnistama vaadates Euroopa Liidu mõningate liikmesriikide ja Türgi vahelisi suhteid. Türgis, Türgi võtab praegu vastu väga suure pagulaste hulga, neil on juba enam kui kolm miljonit inimest, nii et me peame Türgit toetama ja väga oluline on jätkuvalt öelda, et et me toetame Türgit, et to, Türgi saaks toetada neid meeleheitel inimesi ja me peame kinni sellest koostööleppest, mis me oleme sõlminud. osa sellest koostööleppest on see äh, äh, pagulaste koht Türgis selle projekti juures ma tahan eelkõige rõhutada, et neid projekte on mitmeid ja mitte ühtegi nendest ei halda Türgi valitsus otseselt ja see oli väga olulise tähtsusega argument aruteludes Türgi valitsuse ja Euroopa Liidu vahel. aga ma tahaksin lihtsalt tuua teieni rohkem üksikasjalikkust selle kohta, kuidas see koostöö toimib. nii et me oleme Türgi rändajate elutingimusi suutnud oluliselt parandada ja see on oluliselt mõjutanud ka Süüria põgenike integreerimist Türgi haridussüsteemi ja samuti hõlbustab nende juurdepääsu tervishoiuteenustele ja aitab parandada rändajate majutustingimusi. kui teil on tarvis selle kohta veel informatsiooni, siis äh, olen teie käsutuses ja samuti härra Simon Moodi siin minu paremal käel. tema võib teile anda nii palju üksikasju, kui te soovite kogu selle koostöö kohta. kuigi see ei ole tegelikult päris meie peadirektoraadi haldusteema. aitäh! Thank you very much. Perhaps, Mr Commissioner, it would be useful to aitäh, äh, härra volinik, vahest äh, saadate meile ka teie sissejuhatava ettekande ja see avaldatakse komisjoni veebilehel. aitäh, nüüd jõuame fraktsioonide esindajate äh, juurde ja esimesena saab sõna kolleeg Staes. aitäh. suur tänu ka härra volinikule. härra volinik, ma istun siin. suur tänu teile ja teie personalile väga põhjalike vastuste eest meie poolt esitatud küsimustele kirjalikult. õppisime nendest vastustest päris palju, näiteks sain ma teada, et Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond umbes kakskümmend kolm protsenti sellest on ette nähtud rände teemale ning siis teiseks sain teada, et projektide tuvastamine usaldusfondis toimub äh, läbi väga tiheda dialoogi Aafrika partneritega. Te ütlesite siin äh, koos asjaomaste kohalike sidusrühmadega ning et äh, ka nende riikide ametivõimud osalevad projektide tuvastamises usaldusfondi jaoks. ja te ütlesite sedasama asja ka Sudaani kohta, et raha, mitte mingisugused summad ei jõua usaldusfondist valitsuseni, seda ilmselgetel põhjustel. rahvusvaheline kohus endiselt öö, äh, otsib taga nende riigijuhti. aga nüüd mu küsimus, ma kujutan ette, et need projektid Sudaani jaoks, te töötate üheskoos seal rahvusvaheliste vabaühendustega, aga kui kakskümmend kolm protsenti kasutatakse rändeteema jaoks, siis mida te Sudaaniga saate ette võtta, kuidas te saate Sudaani toetada, aga mitte teha koostööd režiimiga? see oli minu esimene küsimus. teiseks, seaduslike rändeteede loomine. Te ütlesite oma põhjalikus vastas, vastuses, et liikmesriigid vastutavad seaduslike rändeteede loomise eest, nemad mängivad peamist rolli, aga komisjon on välja tulnud mitmete algatustega siin, Erasmus pluss, Marie Curie, eh, sinine kaart ja nii edasi. aga me kõik teame, et eh, ebaregulaarse rände vastases võitluses kui ei ole piisavalt äh, võimalusi seaduslikuks rändeks, tekib äh, tasakaalunihe ja ebaseadusliku rände surve jätkub, kui seaduslikke rändekanaleid ei ole. seega minu küsimus on, mida öö, äh, siin on veel ette pandud, kas te arvate, et liikmesriikide öö, programmid on piisavad, et leevendada rändesurvet? ja kas te ei arva, et oleks mõistlik ühel või teisel viisil Aafrika riikides, kus võiks olla seaduslik ränne, et oleks ka mingisugune põhjalikum koostöö liikmesriikidega, et meie tegevus oleks koordineeritum ja nüüd kolmas küsimus, mis on üsna delikaatne. mina olen ametite eelarve täitmise kinnitamise raportöör ning eile kohtusime me ka EASO esindajatega. see on väga oluline amet, mis mängib väga tähtsat rolli ka Itaaliaga ja Kreekaga. aga mitteametlikest kanalitest kuuleme me, et seal on alustatud uurimist äh, EASO sees erinevate äh, aspektide üle äh, toimunud on nii siseuurimine kui ka asja uurib Olav minu küsimus on, mis teie arvates on, milline oht on, et seal on tõesti rikkumised aset leidnud? eoso ülesannete täitmisel, ma tean, et see on delikaatne teema, aga ma pean seda küsima, sest me peame tulevikus ka selle kohta otsuse vastu võtma. aitäh. härra volinik, palun aitäh, härra Stas. Läheme kohe sisulise külje juurde teie märkustest, mis puudutas, puudutab usaldusfonde. siis ma küsiksin teilt äh,, siis ma paluksin et te arutaksite neid asju minu hea kolleegi härra Mimitsaga. sest äh, nende riikide areng on ka osa meie kõikehõlmavast poliitikast, kuhu kuulub ka rändeteema. ning siin me oleme tein-, on tehtud väga head tööd. ma saan teile lihtsalt öelda, et mõningad nendest riikidest äh, kasutavad ära seda arenguteemat. me mõningate riikide puhul on kasutatud ära seda rände, arenguteemat, et lahendada ka rändeküsimusi. aga ma praegu ei hakka üksikasjadesse laskuma. ma nõustun äh, teiega täiesti ja suur tänu, et te seda mainisite, äh, äh, mis puudutab seda seaduslikku rännet. Te teate, et Euroopal on vaja sisserändajaid tulevikus. aga selle enneolematu rändekriisi alguses, nagu öeldud, ei saanud Euroopa hakkama. üks olulisemaid aspekte meie rändestrateegias on seaduslik ränne jah, meil on vaja seaduslikke rändekanaleid, et paremini juhtida majandusrännet. Euroopa Liit ja liikmesriigid jagavad vastutust äh, seadusliku rände küsimuses. meil on olemas juba mitmed äh, seadusliku rände kanalid Euroopa Liitu aga liikmesriigid, ainult liikmesriikidel on õigus otsustada, kui palju öö, äh, inimesi võib saabuda Euroopa Liitu seaduslike rändekanalite kaudu, et siin töötada. seaduslikud rändekanalid on lahutamatu osa äh, meie koostööst kolmandate riikidega rändeküsimustes. me oleme juba vastu võtnud mitmeid meetmeid Euroopa tasandil, et äh, toetada seaduslikku sisserännet, näiteks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võttis Euroopa Liit vastu uued reeglid, et lihtsustada välismaistel tudengitel, teadlastel, praktikantidel ja vabatahtlikel viisa saamist öö, äh, et nad saaksid Euroopa Liitu tulla ja mis puudutab eraldi teadlasi ja tudengeid, siis soovisime lihtsustada ka nende juurdepääsu tööturule. me oleme juba ka äh, teinud ettepaneku ja seda mainiti ka varem, ähm, üle, et, et vaadatakse üle Euroopa Liidu sinise kaardi direktiiv, et äh, väga kõrge kvalifikatsiooniga võõrtöölised saaksid lihtsamini Euroopasse tulla läbirääkimised veel käivad nõukoguga ja parlamendiga. loodetavasti jõuame kokkuleppele juunikuuks. me oleme regulaarselt palunud, et liikmesriigid suurendaks oma seaduslikke rändeteid. arutame ka liikmesriikidega selle üle, kuidas pilootprojektidega välja tulla äh, äh, seaduslike rändeteede küsimuses äh, kolmandate riikidega, kaasa arvatud Aafrika riikidega, tulenevalt nende majanduslikest vajadustest. oleme ka rääkinud ka nende rahastamisest. samuti seaduslikud rändeteed on, nagu juba öeldud, oluline osa meie rändepoliitikast. Teie viimane küsimus. ma saan aru, et see teema tõstatati äh, kinnisel koosolekul eile. kui aus olla, siis ma ei ole teadlik kõigist üksikasjadest selle juhtumi puhul ja isegi kui ma teaksin midagi ei oleks praegu kohane seda kommenteerida. aitäh. Ja, ik wil eventjes terugkomen. Ik ga niet op EASO terugkomen. Soovisin veel sõna. ma EASO-st rohkem ei räägi, ma mõistan teie tõrksust siin kommenteerida, aga ma tahaksin teada, et kuidas on võimalik kui, kui kakskümmend kolm protsenti usaldusfondist läheb, kakskümmend kolm koma üks protsenti läheb äh, rände haldamisele, aga teisalt te ütlete, et te ei tee koostööd Sudaani valitsusega. meil on Hartumi protsess veel, kuidas te suudate hallata rännet selles piirkonnas, kui te koostööd valitsusega ei tee? sellele küsimusele te ei vastanud. I kindly ask uh, Simon Mordi, who is operating on the ground to give details on that. annan sõna oma kolleegile, kes selle teemaga tegeleb. aitäh. mis puudutab usaldusfondi, siis nagu komisjoni voliniku kirjalikud vastused näitasid, siis teeme me koostööd, siis rahastame äh, Home peadirektoraadi alt otse, kui selleks vajadus on. Äh, see on näiteks, on hea, hea näide see piirivalvevarustus. me oleme toetanud äh, läbi usaldusfondi selle hankimist. ehk siis äh, seda kasutatakse siis, kui liikmesriikidel on otsene huvi mängus. veel üks näide on koostöö Maroko või Tuneesiaga, kus nende riikide võime tõhusalt hallata ränge, rändevoogusid, mõjutab otseselt sisserändajate saabumist Euroopa Liitu, me ei kasuta õumpeadirektoraadi rahasid Sudaani piirivalvega otsese koostöö tegemiseks. nagu öeldud, siis isegi arenguabi andmises ei tööta me sealse valitsusega kuidagi koos kolleeg Savamaa, bitte. kolleeg Sarvamaa. Thank you, chair. aitäh. suur tänu, härra volinik. Teie pühendumuse eest ja suur tänu kontrollikojale. väga huvitava ettekande eest mis oli lühike, täpne ning äh, minu arvates üsna karm. see oli üsna vä-, väga äh, raske aasta, kaks tuhat kuusteist. ja härra volinik, äh, minu arvates, uskuge mind, äh, on meie, mõistame me seda väga hästi siin komisjonis. aga oma lühikeses sõnavõtus, mul küsimusi teile ei olegi, aga ma soovisin teile öelda, et eelarve kontrolli komisjoni ülesanne minu arvates on igal aastal kontrollida samu asju täpselt läbi selle põhjaliku süsteemi Eh, et uurida, kuidas tegelikult kasutatakse Euroopa maksumaksja raha ning siin mängib keskset rolli Euroopa Kontrollikoda. seetõttu ma sooviksin, eh, et volinik ja teie peadirektoraat õpiks eh, põhjalikult kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Äh, ja sellest äh, äh, eelarve täitmise kinnitamise hilinenud protsessist. loodetavasti te õppisite sellest, olete juba õppinud, sest kuigi kaks tuhat seitseteist ei olnud nii raske kui kaks tuhat kuusteist, oleme me jõudnud järgmisesse protsessi faasi. ma soovisin öelda, et see eelarve täitmise kinnitamine peaks olema terviklik protsess. me peame meeles pidama, mis olid tänased selgitused. sest täna öeldi, et jah, probleeme esines, sest olukord oli väga raske. ma öö, äh, öö, äh, ei alahinda seda üldse ja see oli peamine põhjus nendele paljudele kommentaaridele, mida me kuulsime. aga me peame juba vaatama edasi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele ning võtma arvesse neid kontrollikoja härra Idala kommentaare Home peadirektoraadi kohta ning rände teema, teema traagika kohta. aga äh, tegelikult tahaksin ma öelda, et teie töö on, te, te, te olete teinud väga head tööd, kuigi teie ülesanded on üüratud. aitäh. Thank you, Mr Sarvama uh,. For... aitäh, härra Sarvama. kõigepealt teie mõistva suhtumise eest me peame kindlasti arvesse võtma poliitilist olukorda, kus me oma tööd peame tegema. soovin olla teiega aus, kaks tuhat kuusteist, nagu juba mainitud, ei olnud Euroopas just väga sõbralik suhtumine nende hädas inimeste suhtes. aga samas pidime me täitma oma kohustust. kuigi meid tabas olukord ootamatult. see oli väga raske aasta. see järjepidevuse märkus oli väga mõistlik ja see, et me peame teadma täpselt, kuidas need protseduurid käivad. ning siin on teie ja Euroopa Kontrollikoja roll meie jaoks väga tähtis. jah, me õpime teie märkustest, teie kommentaaridest. kui tohib, siis lisaksin ka, et me pidime tegelema paralleelselt kahe kriisiga me olime kahe väga raske kriisi vahel. ja nagu öeldud, poliitiline õhkkond ei olnud just lihtne. ma arvan, et me saime hakkama üsna hästi teie toel. võib-olla mõned inimesed siit saalist väljaspool ei mõista, kui tähtis teie roll on meie poliitik-, poliitiliste meetmete ellurakendamisel nendes kahes väga delikaatses küsimuses. You... me oleme teile väga tänulikud, sest te olete hoidnud meid õigel teel. aitäh! aitäh! ka meie tunneme rõõmu, kui meid kiidetakse kuigi liiga, liiga palju kiita ka ei tohi. mul oleks ka üks öö, küsimus saatjate alaealiste kohta. Saksamaal näiteks on see kaasa toonud ka kahetsusväärseid kriminaaljuhtumeid. milliseid võimalusi te näete Euroopa tasandil öö, seda probleemi lahendada, et kaasata kõiki liikmesriike Äh, et rakendataks ka Euroopa õigustikku, et me ei saada tagasi saatjaid ja alaealisi, et meie lähenemine oleks vähemalt ühtne. et asi oleks selge, teine äh, küsimus puudutab seda, et äh, lähiajal võetakse vastu väga palju õigusakte teie valdkonnas, ma ei tea, palju trilooga praegu on käimas aga need uued õigusaktid tuleks vastu võtta suurt pilti silmas pidades, kas te, teil on mingisugust infot ka, milline, millised finantskohustused kaasnevad uute õigusaktidega ning öö, millised oleks teie nõuanded meile, et me suudaksime ka näpu pulsil hoida? ning siis öö, ning öö, samuti tahaksin ma äh, kahetleda seda, et äh, siin äh, käsitleti seda kinnisel koosolekul tõstatatud teemat, härra Stasit. Thank you for your question um,. As I said uh... aitäh küsimuse eest. nagu ma ütlesin juba varem, siis saatjata alaealised on üks meie prioriteet. aga tuleb tunnistada, et see numbrid on suured suur hulk lapsi, kes, keda pole tuvastatud, on, on ohus. aga me soovime, et see teema oleks oluline prioriteet endiselt koostöös liikmesriikidega. et see probleem lahendada võimalikult edukalt. komisjon on pidevas dialoogis Kreeka ja Itaalia ametivõimudega, et leida parimaid viise kuidas toetada lisavarjupaiku sisserändajatele ning et tagada, et saatjata alaealised kiireloomuliselt viidaks neile mõeldud varjupaikadesse. tooksin paar näidet olukorra paranemisest. saatjate alaealistele määratud turvaalad, lastekaitseametnike määramine, uued turvaalad Moria hotspotis, mis mahutab äh, um-, kuni kaheksakümmend last siis luuakse veel uusi selliseid varjupaiku, kuhu saavad Kreeka võimud maismaale selliseid lapsi saata. siis Itaalias kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal alaealiste öö, viibimine hotspotides vähenes. see a, a, aeg oli lühem ennem, kui nad jõudsid varjupaikadesse. samuti vähenes ka sisserändajate hulk. siis on, siin oli ka mõningad head eh, näited olukorra paranemisest. Posalo hotspot. kus eh, on meil projekt eh, psühhosotsiaalseks abiks saatjate alaealistele Äh, ka liikmesriikide tasandil on vastu võetud uusi õigusakte laste kaitseks ning on eraldatud umbes viiskümmend kaks miljonit eurot AMIF-i programmist ning on öö, loodud veel tuhat ükssada lisakohta neile. üheksandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist paigutati sada kaks saatjat alaealist Itaaliast ümber ja nelisada üheksakümmend viis last Kreekast ümber. see tähendab, et olukord on kõvasti paranenud. Simon vast annab teile ka üksikasju rahastamise kohta. mina rahaasjadest pole kunagi eriti hästi teadnud. aitäh! suur hulk ettepanekuid on viimastel aegadel vastu võetud või on arutamisel parlamendis ja nõukogus. Äh, näiteks on tugevdatud justiits- ja siseasjade ameteid, äh, on otsustatud, et me peame ümberpaigutamisel Euroopa tasandil rohkem ära tegema, äh, liikmesriikidele antakse iga inimese kohta umbes kümme tuhat eurot ning vaadatakse üle ka ühtne Euroopa varjupaigasüsteem. sama kehtib ka meie julgeoleku öö, sfääri kohta. avaliku ruumi kaitsel on Euroopa Liidul oma roll äh, mängida, sellega käivad kaasas küll kulud, väga keeruline on täpselt öelda, palju raha selleks kulub, sest palju sõltub sellest öö, milles näiteks öö, Dublini reformi puhul seadusandjad kokku lepivad, aga reformi kontekstis komisjon eeldab, et rände ja julgeoleku teema rahastamine peaks suurenema päris palju. see on tõenäoliselt üks võtmevaldkondi, kus rohkem Euroopat, mitte vähem, on oluline tuleviku eduks. ma sooviksin veel lisada et ähm, praegu arutlusel olevad teemad või vastu võetud uuendused äh, justiits- ja siseasjade reformis, näiteks ühtne Euroopa varjupaigasüsteem, nagu te teate, vajavad lisarahastust. seega ma eeldan, et järgmise finantsraamistiku ajal, mille kallal juba töötatakse komisjonis ja mille vastuvõtmine ei saa olema lihtne, nagu te teate. sooviksin mina suurt äh, rahastamise suurenemist nii julgeoleku kui rände valdkonnas. mõlemad on sellised valdkonnad, kus selleks, et olla edukas on meil vaja rohkem Euroopat, mitte vähem. nüüd see viimane asi, mida te mainisite EASA kohta. proua esinaine, te käsitlesite seda teemat väga ettevaatlikult, korraldasite kinnise koosoleku nagu ma juba varem ütlesin, mina öö, rohkem üksikasju praegusel hetkel ei tea. mis puudutab eelarve täitmise kinnitamist EASA puhul, siis ametid ja nende tegevdirektorid öö, langevad selle menetluse alla. räägime siin sellest, et Euroopa Parlament nõukogu soovitusel siis annab järelevalve täitmise kinnituse. ning seda protsessi toetab ka äh, ametite haldusnõukogu ning Kontrollikoja analüüsi põhjal see menetlus läbi viiakse. komisjon ei saa panna vetot haldusnõukogude otsustele. omavahel öeldes mina ei mõista seda, võttes arvesse, kuidas meie institutsioonid toimivad. me peaksime poliitiliselt vastutama nende ametite eest, aga meil ei ole mingisugust võimu nende toimimise üle see peaks ühel päeval muutuma, aitäh. aitäh, härra volinik. küsimus on selles, et eh, jah, me võime eh, korraldada kinnise koosoleku, kui teil on rohkem infot. kas teil on, oleks rohkem infot anda, kui me eh, korraldame kinnise koosoleku? The later stage, yes. kunagi hiljem, jah. mitte praegu. aitäh. jätame äh, selle teema siis praegu, arutame seda hiljem, aga äh, härra volinik, meil on siin tegemist pika sõpruse algusega, veebruaris sõidame koos Lesbose saarele, siis me vaatame ka neid rändeprojektid üle ja kindlasti meievahelised kontaktid äh, intensiivistuvad, kontrolli koja esindaja soovis ka paar sõna öelda, palun. No, no. Te soovisite sõna? jah, viimase punkti osas võib-olla oleks hea kohale kutsuda ka Olav. jah, we will do so, thank you very teeme nii, aitäh. üritame seda korraldada sellega on komisjoni kü-, voliniku küsitlus lõppenud, Kontrollikoda ei soovinud rohkem sõna, härra raportöör. aitäh, proua esinaine, aitäh, härra volinik Avram Paulus, et te täna siia tulite, minu arvates kahe tuhande kuueteistkümnes aasta, millest me praegu siin räägime, oli selline aasta, mis andis meile kõvasti ka kodutööd juurde, aga see ka näitas, et meil on kriis, Euroopa Liidu kriisijuhtimissüsteemis väga palju lünki, eriti eh, siis, kui tegemist on valitsustevaheliste otsustega. ehk siis, kui vastust kannavad liikmesriigid kriiside lahendamise eest. küsimus ikkagi jääb, et kas me peaksime jääma selle juurde, et erinevad kriisijuhtimisreeglid on liikmesriikides erinevad, samuti on erinev poliitiline tahe liikmesriigiti. ma arvan, et kui Euroopa Liit on eraldanud finantsabi siis on see raha kokku kraabitud erinevatest allikatest, mille esialgne kasutuseesmärk oli teistsugune. nüüd me räägime siin juba ka järgmisest finantsraamistikust, kus me peame küsima, et kas sellele teemale ei peaks eraldama oma eelarverida. minu arvates rände ja integratsiooni teema on endiselt ju üleval. meil on selle jaoks eraldatud suuri summasid just arengufondidest, me peame kindlalt küsima, kuidas edasi minna selle sisserändajate integratsiooni teemaga pidades silmas ka arenguproblemaatikat. aga suur tänu arutelu eest, suur tänu. sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud. härra volinik, suur tänu vastuste eest selles meie liidu jaoks väga olulises küsimuses. me väga, jätkame väga tähelepanelikult selle jälgimist, mida te selle oma vastutusvaldkonnas ette Eh, võtate, ärge pahandage, ma, eh, me, arvan lihtsalt, et me üheskoos eh, jõuame kaugemale. härra Idala, kas rääg-, te jääte siia ka veel järgmiseks päevakorrapunktiks? härra Idala lahkub kontrollikojast teatavasti. suur tänu väga hea koostöö eest. suur tänu teile selle eest.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 der Saal sich geleert hat. ootame, kuni saal tühjeneb, siis alustame kolleeg Liberatski. Thank you very much, Mr Commissioner, good luck. Thanks a lot, Mr Commissioner. Wir, fahren wir starten den workshop Investment in the EU, where are we? alustame töötoaga investeeringud Euroopa Liidus, kuhu me oleme jõudnud. raportöör on kolleeg Liberatski. tahaksin tervitada ka tänaseid kõnelejaid. ning tervitame ka tuntud nägu kolleeg Fasekast, endist Ungari kontrollikoja liiget, kes nüüd on, töötab koos volinik Oettingeriga. sissejuhatuseks tahaksin öelda, et see teema, finantsvahendite kasutamine ESIF, EFSI, on põhjustanud nii siin kui nõukogus suuri arutelusid see äh, eelarve, milles me äh, leppisime kokku ennem jõule, ei näe nende vahendite kombineerimist ette, aga siin on kindlasti eks-, ekspertidel palju öelda sellel teemal. tere tulemast teile, kolleeg Liberatski juhatab teema sisse, palun. Thank you very much, thank you, madam. suur tänu, proua esimees. aitäh juba ette kõigile neile, kes selle kuulamise võimalikuks tegid ja aitäh ka nende eest, kes kutsed vastu võtsid ja osalema tulid. mis on meie põhiküsimus äh, meie komisjoni tasandil, eelkõige puudutab seda, kuidas tõendada seda, et me kasutame kõige paremal viisil juba olemasolevaid allikaid, eriti mis puudutab finantsvahendeid teiseks, parim kasutus tähendab ka seda, et eh, lisandub eh, võimalikult palju lisandväärtust eh, Euroopa Liidus ning ka on võimalik kiirendada majanduskasvu ja sotsiaalarengut. see raha, mis on erinevatest allikatest kättesaadav, lähtudes erinevatest alli-, reeglitest, suunatakse samasse piirkonda, samasse liikmesriiki näiteks ja me tahame käsitleda tulemust, mida me saavutame selle rahaga, mis kasutusse läheb ja meie e, arvates on tegemist väga tundliku teemaga, investeeringutega, mitte raha kulutamisega. kolm allikat kõigepealt Euroopa strateegilise investeeringute fond, mis on suunatud raha investeerimisele, sellest tulu teenimisega, sest sellega on võimalik ka ligi tõmmata raha erainvestoritelt ja see on hea signaal julgustuseks, eriti mis puudutab riskantseid projekte erakapitali kaasamisel. me räägime erinevate allikate kombinatsioonist kuidas äh, tagada see, et äh, vahet teha ka, kust, äh, mis raha tuleb. struktuuriinvesteeringute fondi puhul on tegemist erinevate rahadega, sest seda koheldakse millegiga, mis on justkui tasuta ja meie eesmärgiks on see, kõik ühte pilti kokku viia ja ma olen väga tänulik, et meiega on siin Euroopa Investeerimispanga esindajad, et meiega on komisjoni esindajad ja samuti ka analüüs Poola kohta, miks just Poola kohta, siis seda ei ole vaja eraldi selgitada, arvestades riiki, kust mina pärit olen me loodame, et nende ettekannete kaudu on meil võimalik paremini mõista, kuidas kõik toimib. mõned tunnid tagasi oli meil kohtumine Euroopa Investeerimispanga president, asepresidendiga, kohtumine, kes andis meile üldise ülevaate ilma detailidesse laskumata ning see kombinatsioon koos selle kuulamise ja tema ettekandega ja seda, mida ütles meie proua esimees, annab meile parema mõistmise selle kohta, kuidas kõik toimib. ja meie eesmärgiks on samuti saada selge pilt ka geograafilisest tasakaalust ning sellest, mil määral ressursid panustavad tõhusama Euroopa Liidu loomisesse ja seega tervitan kõiki, kes osalevad, kes ettekandeid teevad ja kui proua esimees on nõus, siis lähme ettekannete juurde, aitäh! suur tänu, jah, ma olen teiega nõus. ja meil on väga hea meel, et kõik need kõnelejad on siia tulnud härra Berneta ja härra Bernard, kes teist esimesena sõna võtab? mina alustan. aitäh selle eest, et meid siia olete täna kutsunud, siia komisjoni, meil on hea meel kasutada seda võimalust ning tutvustada ülevaadet, mis seisus me oleme seoses Junckeri kavaga või vähemalt esimese samba osas, mis puudutab eh, EFSit mina töötan tege-, vastavate tegevuste direktoraadis Euroopa Investeerimispangas ja annan teile selle kohta ülevaate. kõigepealt üldine pilt, nagu äh, härra Liberatski ütles, siis me oleme ajakavaga järjepool EFSI üks osas ja kui tuletaksin teile meelde, siis kolmsada viisteist miljardit investeeringuid kolme aasta käigus juuli kaks tuhat kaheksateist äh, suveks ja eelmise aasta lõpus äh, oleme jõudnud kaheksakümne ühe protsendini. viiskümmend üks äh, miljardit on saanud heakskiidu meie investeeringutes ja oleme veel kaasanud kakssada viiskümmend kuus miljardit investeeringuid, mis puudutab valdkondade põhist lähenemist, siis näete, et põhiküsi-, valdkond, kes EFSist kasu on saanud, on VKE-d ning oli suur nõudlus algusest peale selles osas, nagu te teate, siis EFSI lähtub nõudlustest, projektid tulevad ja taotlevad meiepoolset rahastamist. VKE-d energeetikasektor on samuti väga suurt huvi üles näidanud ähm, teadusvaldkond ning teised taristustruktuurid, äh, transport, telekom, äh, ressursitõhusus ja sotsiaalne taristu. kõik need sektorid, äh, mis olid välja toodud EFSI eesmärkidena, on tänaseks kaetud ja mis puudutab geograafilist jaotuvust, siis kõik liikmesriigid on täna EFSI toest kasu lõiganud päris alguses äh, räägiti geograafilisest tasakaalustamatusest, mis jah, esimestel kuudel äh, aset leidis tänu mõningatele, mõned turud olid rohkem valmis äh, meie vahendeid kasutusele võtma. siit graafikult näete, et tänaseks on see dramaatiliselt muutunud heas suunas mitte ainult kõik liikmesriigid ei ole seega kaetud, vaid mõju on suurem liikmesriikides, mis on äärealadel ja kui võrrelda äh, seda SKP-ga ehk siis majanduse suurusega, siis põhikasusaajad tänaseks on Eesti, Kreeka, Bulgaaria, Portugal ja Hispaania mahu poolest äh, suuremad majandused saavad rohkem kasu, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania äh, mahu poolest äh, tänu nende majanduse suurusele, aga kui nüüd suhteliselt võtta, siis liikmesriigid, kus on madalam SKT, on EFSist täna kasu saanud. nüüd üldine ülevaade ühtekuuluvusriikide maht on äh, kaheksa protsenti SKT-st ehk siis kolmteist kuni viisteist protsenti investeeringutest. nii palju siis üldises, mis on äh, EFSI mõju olnud Euroopa Investeerimispanga mõjudele, see näitab, et äh, riski rahastamine meie portfellis on suurenenud, näete, et rahastamistase on üldiselt olnud üsnagi stabiilne, seitsekümmend, kaheksakümmend miljardit aastas, siis see, mis puudutab eritegevusi ehk siis kõrge riskiastmega tegevusi neljalt-viielt miljardilt enne EFSit kahekümne miljardini eeldatavasti eelmisel aastal ehk siis tegemist on dramaatilise tõusuga kõrge riskiga rahastamise puhul ja see võimaldab Euroopa Investeerimispangal välja toetada uusi tooteid, et käsitleda uusi äh, turgusid. toodete osas oleme välja töötanud äh, uusi äh, aspekte, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga meil on riskijagamistooted, eriti mis puudutavad äh, kommertspankasid äh,, erinevate delegatsiooni astmetega, lisaks sellele on meil ka veel alainvesteeringud lähtuvad vastavatest äh, äh, portfellidest, lisaks ka kvaasikapitali äh, projektid, lähtudes samadest põhimõttest ning lisaks tavatooted, mis meil varasemalt olid, ehk siis laenud, me oleme võtnud rohkem riske nende samade toodetega kõrgema riskiga ja ka väiksemad ettevõtted saavad sellest kasu. üks näitaja, mis on väga rabav EFSi puhul, on see et, et kaheksakümmend protsenti osapooltest lähtuvalt EFSist on uued Euroopa Investeerimispangale. ehk siis tegemist ei ole tavapärase tegevusega, need ei ole samad kliendid, keda me vanem teenindasid, me, vaid tegemist on kaheksakümne protsendi osas uute klientidega ja kakskümmend protsenti on siis äh, meile juba varasemalt äh, tuttavad ja osade majandusolukord on dramaatiliselt muutunud, äh, turg on keerulisem ning seega on ka nende ettevõtete olukord keerulisem. sotsiaaleluaseme ettevõttel näiteks ei ole enam riigipoolset toetust ja siis lähtudes EFSI garantiist oli võimalik Euroopa Investeerimispangal jätkata selle projekti toetamist toodete osas kasu, oleme me välja töötanud ka uued koostöömehhanismidega kapitali valdkonnas, eriti nende osas, kellel on pikaajaline perspektiiv, taristufondid taastuvenergia valdkonnas või sotsiaaleluasemete osas või eh, hoonete energiatõhususe osas, mõned fondid on äh, nišiturgudele keskendunud, näiteks väikesed taristufondid, äh, mis on keskendunud äh, linnapiirkondade toetamisel ning lisaks ka koostöö loomine piirkondlike ametiasutustega selleks, et eh, paremini kasu lõigata ESIF-i ja EFSI eh, vahendite kombinatsioonist. Nende uute toodetega on meil ka tekkinud uus koostöövõimalus meie partneritega, eriti mis puudutab investeerimisplatvorme, siis me oleme oma koostööd välja töötanud vastavate pankadega, kas kaasrahastamise või ühisüksuste kaudu erinev mudel, mis puudutab delegeerimist ja ka tavalise eh, koostöö vormis, kus me viime läbi hindimi, hindamise ja kõik muud aspektid. selline on olnud EFSI mõju Euroopa Investeerimispangale ja tegemist ei ole tavapärase tööga, see kõik on nõudnud aega uute toodete väljatöötamine ei ole midagi lihtsat pangandusvaldkonnas ja eriti investeerimispangas, see on võtnud aega, aga nüüd me oleme täie jõuga edasi liikumas ja saame kasutada neid uusi lahendusi. investeerimisplatvormide osas on meil kolmkümmend kaheksa, siin ei ole slaidil täielikud andmed, kolmkümmend kaheksa investeerimisplatvormi, kolm lähtuvalt SMEV-st ja kaks kolmandikku on loodud koostöös riiklike pankadega, enam kui kolmkümmend kaks miljardit on mobiliseeritud, põhisektorid on samad nagu üldisemalt, ehk siis põhiliselt energeetika, VKE-d ja taristu ja me jätkame uute platvormide väljatöötamist, nagu te näete siit graafikult, siis arenemise kiirus, me alustasime väga madala arvu platvormidega kaks tuhat viisteist aastal ja me oleme kiirust iga aasta juurde lisanud. veel, äh, et anda täielik äh, pilt selle üle, mida EFSiga on võimalik teha äh, meie tasandil, me ei saa teha kõike kui projektil ei ole võimalik pangatoetust anda, ehk siis esialgset investeeringut ei saa tasuda projektist või vastutava asutuse poolt, siis ei, ei ole see meie all, vaid see puudutab rohkem toetusi, Euroopa Liidu toetusi või riikliku tasandi toetusi, kus need kättesaadavad on. see on siis osa, kus investeerimispank ei saa sekkuda. kui projektid lähevad panganduse alla ja on võimalik turgudelt rahastada, ka siis ei, ei ole see Euroopa Investeerimispanga all, aga on suur hulk pangandust, kus on küll võimalik pankade kaudu seda rahastada, aga projektid on riskantsemad, liiga riskantsed selleks, et tagada rahastamine tingimustel, mis nad äh, Äh, finantsiliselt äh, elujõuliseks teeksid ja siin on meil erinevat tüüpi instrumendid, ähm, lähtudes EFSist. mida me oleme tänaseks õppinud? me tõesti leiame, et EFSI on panustanud selleks, et investeerimislõhet äh, vähendada projektijuhid äh, turgudelt on igasugu saanud positiivset äh, tagasisidet, oli vaja rahastamist kõrge riskiga projektidele, aga samas ei saa me veel peatuda, sest äh, väga oluline lõhe veel säilib ja me ei ole veel jõudnud kriisieelsete investeeringute tasemele, eriti taristuvaldkonnas, ka sotsiaaltaristu osas ning lisaks on ka suured vajadused teadus-arendus äh, innovatsioonivaldkonnas ning Euroopa Liidu ambitsioonikad eesmärgid kliimavaldkonnas samuti viivad äh, suurema vajaduseni investeeringute taastuvenergiaallikates, puhtas äh, energi-, energeetikas ja kõiges selles ja meie toetame seda. samuti oleme mõistnud, et uute toodete väljatöötamine võtab aega, nagu ma ütlesin siis käivitamine oli algusfaasis aeglasem meie enda poolt ja investeerimisfond, kes tegutses VKE-dega, nende tooted olid juba paigas ja nemad lihtsalt suunasid täiendavat raha ja said seda kasutusele võtta kiiremini. uute toodete väljatootamine, eriti koostöös riigi tasandil pankadega või uute fondide loomine nõudis aega ja nüüd me oleme tõesti jõudnud nende toodete käivitamisele. üks suur teema AFSi käivitamisel oli see kordaja, väideti, et see ei ole mõistlik, see viisteist aga praegu oleme veidi allpool viiteist, kolmteist koma üheksa, ma päris täpset arvu ei tea, aga me oleme selle lähedal ning uute toodete väljatöötamine eh, võimaldab eh, meil jõuda selle viieteistkümneni ja seega me oleme ootustega järje peal. veel üks teema eh, ja see on üks põhiküsimusi, mida täna tahtsite välja tuua siin töötoas, puudutas koostööd teiste fondidega Euroopa Investeerimispank ei saa sekkuda kõikide ehm, turu probleemide korral, kuid on teatud projekte, kus riskid on liiga kõrged kus äh, ooteaeg on liiga pikk selleks, et äh, meie saaksime sekkuda, kus on vaja teatud toetusi või rahastamisvahendeid, kus Euroopa Liidu fondid on vajalikud ja seal on vaja kasutada segarahastamist. seda on väga keeruline rakendada, meil on mitmeid projekte, kus see on õnnestunud, aga see ei ole osutunud nii edukaks, kui me soovisime ja me loodame, et uus äh, raamistik Omnibussi määruse osas lihtsustab nende kombineerimist. investeerimisplatvormide osas ei ole tegemist mingi võlurohuga, me ei saa neid äh, projekte, millele pankade toetust ei saa anda selliseks, et saaks anda, lihtsalt neid kombineerides, vaid meil on oluline tegutseda siin koostöös teiste investoritega ning äh, kasutada avalikku ja erasektori rahastust aga investeerimisplatvormid peavad lähtuma turu põhjalikust analüüsist, enne kui paika panna vastav struktuur ja struktureerimine peab olema ettevaatlikult tehtud selleks, et ligi tõmmata ka teisi investoreid, kui see ei ole liiga hästi tehtud või tegemist on liiga poliitilise struktuuriga, siis erainvestorid ei, ei huvitu sellest, seega ettevalmistav töö peab olema väga põhjalikult tehtud ja meie kolleegid äh, pingutavad selle nimel. ja lõpetuseks, EFSI on ainult üks osa kolmest sambast Euroopa investeerimiskavas ja nõustamisteenused on olulised projektijuhtide puhul, aga kolmas sammas selleks, et investeerimisraamistikku tugevdada, on vajalik, et, et kava saaks olla täiesti edukas. paar sõna EFSI kaks osas Te kindlasti teate seda paremini kui mina. see on siin kojas vastu võetud äh, detsembris. me tervitame seda ja tervitame jätkuvust, jah, võttis aega nende vahendite väljatöötamine ja nüüd on meil vaja lähtuda olemasolevast ning tagada teatud jätkusuutlikkus, tegemist on äh, jätkuvalt turupõhise äh, lähenemisega ja ja vahendiga, mis ähm, võtab arvesse klientide turutundlikkust, aga on äh, rohkem läbipaistev, juhtimine on suurepärane ja Euroopa Parlament on samuti äh, juhtkomitees. EFSI kaks määrus annab uusi võimalusi, tagatisfond on suurem, eesmärgid on suuremad äh, kolmesaja viiekümnelt miljardilt viiesaja miljardini liikunud, meil on uued valdkonnad, mida saab toetada, vähem arenenud piirkonnad, biomajandus, jätkusuutlik põllumajandus, metsandus ja hea märk on see, et me saame teha rohkem eh, tegevusi selles valdkonnas. lisaks piiriülesed taristuprojektid, eh, mis eh, lisanduvad selle määrusega ja lisaks ka uued rakendusväljakutsed, mm, kliimaeesmärgid nagu asepresident Stubb ütles, siis tegemist on äh, meie rahasta-, meie oleme maailmas juhtrollis selle rahastamisel ja meil on plaanis ähm, äh, sellega edasi liikuda ja peab mõistma, et mitte tänu sellele et, et nelikümmend protsenti tegevustes on suunatud kliimateemale, et ülejäänud kuuskümmend protsenti võiksid äh, kliimat negatiivselt mõjutada. digitaristu puhul, kui me rahastame näiteks äh, Äh, haiglad, siis see ei panusta äh, kliimaeesmärkidele, aga ei mõjuta seda ka negatiivselt, ehk siis see nelikümmend protsenti on võimalik saavutada. lisaks veel täiendavuse aspekt, mida toetasid just äh, teie kolleegid Euroopa Parlamendis, me peame põhjendama rohkem seda, et tegemist on turu ebaõnnestumisega eritegevuse riskid ei ole automaatselt äh, täiendavad ja selles osas peame samuti pingutama ning selgitama rohkem, mida me teeme. ning selgitamine on väga oluline selles määruses, oleks rohkem läbipaistvust ja see on teretulnud meie poolt, et meil on võimalik selgitada, miks me midagi rahastame ja selgitame, kuidas me kasutame EFSit ja lisaks keskendume ka väiksematele tegevustele ning suurendame nõuandva, nõuandekeskuse rolli, mis rakendamise faasis võiks olla väljakutseks. ja ma arvan, et nüüd saan anda sõna kolleegile. oleme ajast üle läinud, aga teen väga lühidalt. mina töötan nõuandevaldkonnas, mitte otseselt nõustamiskeskuses ja ma ei taha neid slaide kasutada, neid võite ise hiljem vaadata, tahan selgitada, kuidas ma oma tööd teen kõige kolme samba osas. üks näide on seotud kolmanda sambaga, luua investeerimissõbralikku keskkonda, eemaldades regulatiivseid barjääre. Eurostati oleme me nõustanud selles osas, mis puudutab energia tulemus, äh, tõhususe näiteks palgatakse mingi firma midagi renoveerima ja sellega saavutatakse eesmärke ja kuni detsembrini oli see justkui võlg ja omavalitsused pidid seda oma bilansis võlana äh, kasutama, isegi kui erainvestor võttis enamus äh, riske ja rahastas seda. me oleme Eurostatile nõu andnud, et seda peaks ümber vaatama ja nemad äh, leidsid, et kui enamus riskist langeb äh, erainvestorite kraesse, siis ei peaks see kajastuma avaliku sektori bilansis need, kes vastutavad äh, riigihangete ettevõtete osas, nii et praegusel hetkel äh, äh oleme koostamas praktilisel tasandil äh, kuidas see kõik kajastub, kui see ei ole bilansis ja see on töö, mida ma teen selleks, et investeerimistakistusi eemaldada. teiseks, otseselt äh, nõustamiskeskuses abistame me liikmesriike selleks, et paika panna programme, äh, riigihanke dokumente, äh, mille põhjal oleks võimalik vähendada CO2 emissioone ja näiteks ka koolides kui äh, aknaid vahetada, siis ei mõjuta see mitte ainult energia tulemust, vaid loob ka paremad tingimused. see toob kaasa ka tööhõivet äh, tänu täiendavate investeeringuteni. ja lisaks aitama liikmesriikidelt käivitada finantsvahendeid, äh, et toetada neid eraettevõtteid, eriti riikides, kus see turg praeguseks veel ei eksisteeri tegemist on siis praktilise näitega kõige kolme osas. nüüd, mis puudutab seda nõustamiskeskust investeerimispangas, tegemist on äh, ühtse lahendusega, et ei ole lihtsalt vaja teada kedagi Euroopa Investeerimispangas, vaid lihtsalt tegemist on ühtse kontaktpunktiga. näiteks ka laenuametnikuga on võimalik ühendust võtta ja projektid lähevad nõustamiskeskusesse et kõigepealt kasutada olemasolevaid nõustamisteenuseid, Helena äh, programm näiteks, aga lisaks sellele on võimalik kasutada ka nõustamiskeskuse äh, ressursse, et täiendavalt abistada. uued projektid tulevad väljaspoolt, aga ka seespool panka ja me näeme väga laia geograafilist jaotust Itaalia, Prantsusmaa ja Bulgaaria on esitanud suure arvu taotlusi, paljud neist on avaliku sektori omad, nende jaoks on teenused tasuta, kui tuleb erataotlus, siis peavad nad oma vahendeid kasutama mõned erataotlused tihtipeale käsitlust ei leia, sest äh, tihtipeale soovitakse tasuta teenuseid, mis aga ette ei ole nähtud, aga samas avaliku sektori projektid, kelle taotlused on mõistlikud, on äh, tasuta, aga osade puhul see ei kehti, ja see viib tihtipeale Euroopa Investeerimispanga rahastamisele, aga teinekord on võimalik projekte realiseerida ka ilma, ehk siis see ei puuduta mitte ainult EFSI projekte, vaid võimaldab tuvastada ka projekte, mis ilma EFSita toime tulevad. ja kuna aega on vähe, siis jätame need näited välja ja võib-olla arutelu käigus saame need uuesti võtta, aitäh! aitäh! nüüd järgmine ettekanne EFSI ja ESI. teadlaste seisukoht, härra Nunes Ferre, palun. Yes, thank you for having me here uh.... suur aitäh, proua esinaine. mul on väga suur rõõm teile tutvustada mõningaid oma ideid, see teema on üsna keeruline, mult on küsitud EFSI ja ESI fondide kohta. see on väga-väga ulatuslik teema, nii et ma olen siit mõned teemad välja valinud. ma ei hakka rääkima sellest, kuidas EFSit ja grante omavahel kombineerida, aga vaatame, kuhu me siis selle jutuga välja jõuame. esiteks ESIF ja EFSI ja siia ma lisaksin ka tegelikult äh, finantsvahendid. oluline on mõista, et EFSI ei ole midagi niisugust, mis meile lihtsalt taevast kael langeb, hoopis teine lugu, seal on erinevaid äh, rahastamisvahendeid, äh, võlad, kapital, e-, nende kombineerimine sel korral siis niisugusel kesksemal viisil ja ulatuslikumalt ja sellepärast peamegi rääkima grantidest, rahastamisvahendamisest ja ESIF-ist. nii et äh, kõigepealt ma räägiksin nende fondide äh, seisundist ja rollidest ja kuidas nad funktsioneerivad ja sellest, kuidas me uut poliitilist äh, paradigmat välja töötame ma, te olete nendest juba ülevaate saanud, nii et ma üksikasjalikult ei hakka neid fonde teile kirjeldama, ma räägin natukene sellest, kuidas rahastamisinstrumendid tuleviku suunas arenevad, toon võib-olla mõned põhjused, miks nad just niimoodi arendava, arenevad ja siis tahaksin puudutada ka teataval määral probleeme, haldust, riskide haldust äh, versus riskide vältimine ja erinevaid mandaate, mandaate, mis peaksid olema loovad selleks, et me saaksime niisuguste rahastusvahenditega tegutseda. niisiis, ESI fondid, rahastamisvahendid ja EFSI. me peame endale aru andma, et kõik need fondid ja rahastamisvahendid on viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt muutunud, meil on Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid on olnud meil on mm, struktuurifondid, nii et grandid tegelikult muutuvad kogu aeg oluliselt, aga samas on kasvanud ka kapitaliinstrumentide hulk. Äh, selles ei ole ka midagi uut, meil on kõikvõimalikke institutsioone, kes on kaasatud, kaasa arvatud Euroopa Investeerimispank, Euroopa Investeerimispank, kes on teinud, tegelenud niisuguste fondide ja instrumentidega juba aastaid, aga mis siis EFSI ja rahastamisvahendid nii eriliseks teeb, see on nende haldamine läbi Euroopa Liidu eelarve. Nendel on olemas garantii Euroopa Liidu eelarve garantii vahenditest, selles ei ole samas ka mitte midagi uut, aga mis on kõige erilise, erinevam. ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et meil on siin avaliku sektori rahastus, mis aitab kapitalifonde läbi institutsionaalsete kokkulepete EIB või mingite teiste pankade, kui me vaatame rahastusinstrumente. see mõte ei ole tegelikult uus, aga vahel arvatakse, et tegemist on uskumatult revolutsioonilise lähenemisega ja seetõttu ma tahaksin natuke tutvustada eh, selle taga olevat loogikat, mis näitab, et me räägime uutest asjadest küll, kuid mitte nii revolutsioonilistest ja tulu või kasu siis on see, et ülesanded on paremini jagatud avaliku ja erasektori vahel. nii et kui me vaatame mm, neid fonde, siis finantsvõimendus ei ole kõige suurem kasu teataval määral finantsvõimendust on oluline, aga mitte üüratu mitte üüratu äh, finantsvõimendus ja osalt äh, inimesed kurdavad, et, et finantsvõimendustus ei ole sama äh, kui investeerimisfondide puhul. jah, igal juhul tahan öelda, et nende instrumentide puhul on finantsvõimendus erinev sõltuvalt sellest, mida me teeme rahastamisvahendid ja ESIF, need tegelikult täiendavad ESI fonde ja väga oluline on mõista, kuidas see Äh, täiendamine käib, mõned äh, ütlevad, et tegemist on asendamisega, ei ole, kui midagi tehakse rahastusinstrumentide abil, siis seda tehakse grantidega, seda on varemgi tehtud ja kui nüüd küsida, miks granti ja milleks granti kasutatakse, siis seal peab alati olema väga korralik põhjus taga, aga rahastamisvahendite puhul me üritame ra-, jagada erinevate osapoolte vahel nii riske kui tulusid, nii et rahastamisvahendeid tuleks vaadata kui mingisugust viisi äh, vabastada äh, grantide rahastus äh, nendest projektidest, mis tegelikult grante ei vaja, mis ei ole nii konkreetsed ja mis selle kõige roll on? eelkõige muidugi pankadele vastuvõetavate projektide rahastamine ning samuti teha siis need projektid pankadele vastuvõetavaks, kui nad seda esialgu ei ole. ja lihtsustatult tähendab see seda, et iga, kõik need projektid, mida avalik, mida erasektor ei taha, nii et kui projektid on mm, head ja kui on mõni projekt, mis oleks panga, pangale vastuvõetav, võib-olla praegusel hetkel, aga mõne aja pärast ei tooks ta enam mitte kellelegi kasu, seega tekib äh, erasektoris kasu öö, äh, äh, probleem, nii et põhimõtteliselt mõte on selles, et avalik sektor võiks sekkuda, kui erasektor midagi teha ei taha. vahetevahel on isegi mingid reeglid, mis takistavad erasektoril investeerimast nii headel kui halbadel põhjustel. igal juhul vahetevahel on neil keerulisem investeerida teatavatesse projektidesse. siin küsimus on ka poliitilist laadi, kes peaks mida tegema. teine valdkond on loomulikult kõrge risti, riskiga projektid, head projektid, aga väga riskantsed ja võivad nõuda sekkumist. ning lisaks loomulikult ka avaliku sektori kaupade äh, monetiseerimise puudumine, projekt võib olla väga hea, see võib anda igati atraktiivset kasumit ja tuua kaasa erinevaid hüvesid, mida arvesse ei võeta, nii et see põhimõtteliselt võib olla huvipakkuv, näiteks üldiselt parem rahvatervis, õhu parem kvaliteet ja nii edasi, põhimõtteliselt niisugused asjad, mida on väga rask-, raske monetariseerida, inimene, kellele öelda, et sa, sind ümbritsev õhk saab parem olema, ta ei pruugi soovida selle projekti eest maksta. ja need tavaliselt on siis grandid ja rahandusinstrumendid, mida seal kasutatakse, me oleme seda enne ka arutanud, ma olen siia joonistanud väga lihtsa pirgi, pildi inimestele, et nad saaksid sellest aru ilma väga sügavuti minemata, aga üldiselt on tõesti väga oluline, et kõik instrumendid, nii nagu grandidki, peaksid mm, ikkagi puudutama niisuguseid äh, pankadele vastuvõetavaid tõhusaid projekte, äh, mis on kasumlikud, neid projekte, mis on siin kollaste punktidega äh, neid ei peaks nad mitte kunagi puudutama ja samuti mitte pankadele vastu võetavaid projekte, nii et siin on terve, on üks valdkond, mida ma nimetan turulõheks ja see on see valdkond või ala, kus erasektori huvi ei ole, aga abi nad vajavad. ja seetõttu põhi, äh, sinna võivad ku-, kuuluda niisugused projektid või äh, tooted isegi, mis on küll pankadele vastuvõetavad, aga nad ei ole võib-olla atraktiivsed praegusel hetkel, äh, nad on väga pikaajalised või siis, et nad on liiga innovatiivsed. ja loomulikult niisugused asjad peaksidki Euroopa Liidu eesmärkide alla kutsuma. Äh, see on lihtsalt asi, mida ma tahaksin väga selgelt teile rõhutada risk on alati olemas ja ei ole mõtet kasutada nii, niisuguseid instrumente selleks, et parandada ebaõnnestumisi turul, kui, kui tööturupoliitika on halb, siis tuleb selle tööturupoliitikaga tegeleda, mitte mingisuguseid instrumente kasutada, et kuidagi mingit ajutist lahendust leida ja ma tean, et mõningaid niisuguseid juhte on olnud, nii et ma lihtsalt ei mõelnud seda välja, vaid ma tean, et niisugused asjad esinevad. nüüd ma olen koostanud ka niisuguse slaidi nende jaoks, kes soovivad saada väikest ülevaadet sellest, kuidas need äh, fondid toimivad, missugused fondid on kasutusel, missuguseid lahendusi leia, leitakse, äh, äh, kus, kus on VKE-de roll, nii et siin loomulikult innovatsioon on väga olulise tähtsusega eelkõige VKE sektoris ja siis on toodud siin välja terve rida erinevaid rahastamisvahendeid. aga ma tegin selle äärmiselt skemaatilise ja lihtsa, et oleks olemas slaid, kust saab võib-olla mingisuguseid kiireid ülevaateid, nii, aga edasi, missugused on meie ees seisvad probleemid? kõikide rahastamisvahendite probleemi ja EFSI probleem on ka see, mis meil on siin juba mitu aastat olnud eriti alates kriisist, see on väga, väga reaktiivsed arengud, mis tähendab seda, et ühtsust ja koordineeritud lähenemist ei ole ning enne järgmise äh, finantsperspektiivi algust kahe aasta jooksul on meil tarvis üritada äh, nii-öelda kõik korda teha, tagada, et asjad oleksid rohkem ühtlustatud ja äh, ka praeguste rahastamisvahendite kasutamine oleks parem, samuti üritada mitte korrata ja dubleerida instrumente. nüüd, kui me vaatame mm, keskset äh, rahastamisvahendite haldamist, siis ma ütleksin, et on tegelikult teemasid näiteks nagu eksante hindamised, kus äh, Äh, reeglid on väga-väga erinevad erinevates kohtades, aga see on siiski keskselt planeeritud ja mõned nendest reeglitest minu arvates on täiesti mõttetud. ma mõistan küll, et nad peavad olema erinevad, kuna ühtne, äh, kuna jagatud äh, haldamine käib läbi erinevate institutsioonide, aga näiteks kehtiva dokumentatsiooni nõue on minu arust umbes viiskümmend protsenti täiesti rumalus ja seda tuleks vähendada. see tagaks ka suurema ühtse töötamise. väga sageli võtab see hindamine uskumatult kaua aega, nad on väga põhjalikud, väga venivad ja lõppkokkuvõttes ikkagi ei saa vastuseid õigetele küsimustele, mis tähendab seda, et kogu see valdkond vajab ühtlustamist, vajab lihtsustamist ja täiendavat läbipaistvust ja taga, selle tagamist, et struktuurid selles äh, hindamisvallas ei oleks nii erinevad. minu arvates ka muudatused, mida ma olen näinud äh, keskpikas aruandluses, mõned asjad on keelatud ja, aga ma näen, et siin katsed lihtsustada võivad tegelikult tuua kaasa hoopis olukorra keerulisemaks muutumist, nii et meil on tarvis vähem, aga paremaid ja konkreetsemaid reegleid. nüüd, kui me räägime sellest komplekssusest ja keerukamaks muutumiseks, siis ühel pool on meil grandid, teisel pool ra rahastamisvahendid. seda ma olen enne ka käsitlenud, aga kui nüüd hakata vaatama, kuidas need asjad jagunevad, kus on kattuvused, kus on dubleerimised, kus on erinevad reeglid, siis kui soovitakse kasutada mõnda niisugust projekti, kus on erinevad fondid kombineeritud või kombineeritud rahastusvahend ja grant, on ka näiteks projekte, kus kahest peadirektoraadist saadud grante käsitletakse, need on selle, kasutatakse, need on sellepärast, et ähm, kaks peadirektoraati haldavad seda projekti, siis kaasatakse veel võib-olla rahastamisvahend. praegusel hetkel on meil võimalus ühtse auditiga seda süsteemi oluliselt hõlbustada, aga ma olen ka seda meelt, et keskselt planeeritud ja jagatud haldamisega rahastusvahendite puhul on tegelikult väga palju ühtset. meil on ka näiteks niisugused tsentraalsed vahendid, näiteks COSME mm, teadusuuringud ja innovatsioon, siis on asju, mis toimivad paralleelselt, aga lihtsustamiseks on ikkagi väga palju ruumi, samuti ühtlustamiseks, siis edasi kiirus, millega neid instrumente luuakse, äh, reageerides nõuetele ja vajadustele, selles vallas toimub, ei ole ka piisavalt koordineeritust Euroopa Investeerimispanga erinevate osakondade vahel, samuti erinevate peadirektoraatide vahel, see on ka valdkond, mis vajab tegelikult veidi täiendamist, nii. veel üks asi, millest räägitakse, on nii-öelda öelda ühtne reeglistik, ühtne ühtne eeskirjade raamat, see tundub mulle natukene unistuste valdkonda kalduvat. me loomulikult võime ühised menetlused luua, aga ma ei tea küll täpselt, mis raamat sellest välja tuleks ja minul on selline hirm, et see tuleks liiga normatiivne, aga, ja me peame ju tegelikult saama lõpuks valmis midagi selget ja lihtsat nii et me peaksime ikkagi äh, koostama suunised, millest on lihtne kinni pidada ja millest on lihtne aru saada. hetkel on see olukord suhteliselt keeruline, fondide äh, erinevaid reegleid on raske mõista, aga loodame, et see tulevikus paraneb. nüüd, mis puudutab äh, potentsiaali maksimeerimist ja killustamise vähendamist, mis puudutab rahastamisinstrumente ja nendepoolset oma rahastus ja seda, et erinevad fondid loovad oma instrumente. Äh, siinkohal jällegi ex-anted peaksid olema asjaomasemad ja palju võiks kasutada ka niisuguseid asju, mis on juba olemas, võib-olla mingisuguseid äh, hübriide leida kesksete ja jagatud instrumentide vahel, võib-olla võiks äh, multiplitseerida neid instrumente ja ma julgen isegi möönda, kuigi ma tean, et väga paljud inimesed ei armasta seda lähenemist. kui kellelgi on odavam süsteem või tõhusam süsteem, siis tegelikult võiks olla kogu üle-euroopaline fond, mis hõlmab niisuguseid instrumente, et riski saaks ühtlaselt jagada ja ma tean väga vähe fonde kuskil niisuguseid piirkondlikke fonde, ütleme näiteks äh, äh, loovate kunstide toetamise fond mingis väikeses piirkonnas, seda enamalt jaolt ei kasutata, sest et see tundub väga riskantne, aga kui see oleks kuidagi ulatuslikumalt see risk kaetud, siis võib-olla suhtutaks sellesse veidi suurema julgusega, see on lihtsalt niisugune tuleviku idee. EFSi ja väga suurte fondide kasutamine Euroopa tasandil on tõhususe seisukohast igati põhjendatud, kriisi ajal see tekkis väga kiiresti ja kuna tegutseti sellise kiirusega, siis sedalaadi mõtteid on tegelikult varemgi olnud, on piirkondades olnud, aga mm, liikmesriigid ei tahtnud kunagi raha nagu suuremasse potti panna. nüüd aga on toimunud nii-öelda loomulik areng siinkohal ja nüüd ma tahaksin veel paari asja puudutada päris kiiresti. Äh, mandaadi kohta natukene, rahastamisvahendid ja EFSI eriti äh, on eelkõige, EFSI on see, mida haldab mandaat, mandaadid on niisugused ulatuslikud, aga mina arvan, et mandaat on väga hea samas nad võivad muidugi anda ka tagasilööke, kui neid äh, korralikult ei kasutata, sellepärast et poliitiline surve võib tuua kaasa halvasti suunatud rahastamist, samuti mm, erinevaid, äh, äh, samuti kahjumeid. EFSil on väga-väga palju raha hallata ja sellest võib, lõpuks võime lõpp, lõpetada seal EFSiga, et lihtsalt on selline surve, et raha tuleb ära kulutada selles või teises valdkonnas ja siis jääb tegelikult kahe silma vahele see, mida turg tegelikult vajab. seega me peame igal juhul mõistma seda, et EFSi peab olema äärmiselt paindlik ja alati kohanema turutingimustega, see ei peaks jääma vahendiks, mis on olemas lihtsalt sellepärast, et ta peab olema, et keegi on poliitilisel tasandil seda otsustanud. selle tõttu on tarvis, et siin oleks olemas öö, äh, poliitiline paindlikkus, eh, kui need instrumendid loodi, siis nad loodi selleks, et toetada VKE-sid võib-olla mingis piirkonnas, siis tegelikult peaks olema võimalik ka seda esialgset eesmärki kas vähendada, eh, kui seda enam ei ole vaja ja võtta mingisugune muu eesmärk. seda praegusel hetkel ei ole mõnel pool poliitilisel tasemel piisavalt hästi arvesse võetud. nii et me võime jõuda niisugusele positsioonile, kus instrumendid on tegelikult vale suurusega ja teine asi on see, et meil on väga palju väikeseid instrumente, niinimetatud pargitud fondid, mis on kasutamata, lisaks olen mõnedes piirkondades ka märganud, et luuakse äh, rahandusinstrument, sinna on võimalik raha panna, aga N pluss äh, kolme või N pluss kahte välditakse, sellepärast et rahandus institutsioone peetakse lõplikuks viimaseks tulusaajaks, aga siis ei kaasne selle fondiga nagu mingisugust konkreetset kohend-, kohustust ja mõnedes kohtades on tõesti juhtunud, et need fondid on nii-öelda loodud ja siis nad istuvad seal ilma kasutuseta väga-väga tükk aega. seega on vaja selget ja konkreetset süsteemi, mida on võimalik kasutada. ja lõpetuseks ma tahaksin veel öelda, et mulle teeb muret see, et haldusstruktuurid on kohati valed, nad ei, nad on liiga rasked ja keerukad, ei põhine tõhususel ja selle tulemusena võivad instrumentide hinnad olla kohatud ja mitte kooskõlas sellega, kui palju instrument tegelikult maksab. ja siis veel üks viimane punkt, mida tahan kiiresti-kiiresti puudutada. ja riski vältimisega on jätkuvalt veel probleem, kuna garantiide kasutamist ei aktsepteerita igal pool päris hästi. kui on tegemist mingi riskiga, siis tuleb olemasolevat garantiid ka kasutada, kui see garantii on olemas, siis ta on seal kasutamiseks, mitte selleks, et võetakse kõik riskid ja üritatakse kaitsta garantiid, see on täiesti vale eelkõige just mis puudutab äh, innovatsiooni, teadusuuringute valdkonda, garantiid on vaja kasutada. praegusel hetkel öeldakse umbes nii, et äh, garantii on väga tore asi, teda on suurepärane vaadata, kui ta seal eelarves seisab, aga garantiid ei tohiks kasutada, see on täiesti vale lähenemine. kui on tegu riskiga, ja selle maandamisega siis garantii on seal selleks, et teda kaitsta. veel kaks punkti ja Mm, siis ma lõpetan. esiteks, Euroopa Liidu eelarve ei ole ette nähtud poliitiliste vigade parandamiseks. Äh, struktuurireformid, mida väga hästi vastu ei võetud, äh, siit me järeldame, et mida paremini äh, valitsused oma fonde rahastavad, seda paremini nad rahastavad ka kõiki teisi teisi fonde, siinkohal on väga oluline jätkuvalt avaldada survet avaliku sektori rahanduspoliitikale. Äh, see on kõik ja vabandan, et ma üle aja läksin. ja, haben wir, danke. ja, vielen dank. Der nächste auf der Rednerliste ist... aitäh, järgmisena äh, saab sõna äh, Regio peadirektoraadi esindaja ning äh, rääkige sellest, kas see, äh, mida professor Ferrer rääkis, on kooskõlas äh, artikliga sada kakskümmend viis kodukorrast. aitäh mind siia kutsumast. räägin ka mõningatest küsimustest, mida mainis professor Liberatski. kuidas EFSI ja ESI saavad üheskoos toimida? lühike ülevaade kõigepealt inimestele, kes täpselt seda ei tea, kui me räägime ESIF-ist, siis see on fondide kogum, kus on üle neljasaja viiekümne miljardi kuni kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aastani ning seda erinevates regioonides ja liikmesriikides erinevate programmide kaud-, kaudu siis öö, kasutatakse. Neid öö, juhitakse ühiselt ehk siis, et kui strateegiline raamistik on komisjoni ja liikmesriikide vahel kokku lepitud, siis liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused rakendavad need ellu, nemad vastutavad öö, äh, öö, äh, projektide väljavalimise ja ellurakendamise eest. ning finantsinstrumentide ulatus on nüüd ka laiem kahe tuhande kahekümnenda aastani. nüüd siis, kuidas on omavahel seotud meie SISFi fondid investeerimiskavadega Euroopas. siin võib näha neid eeltingimusi, mis toetavad investeerimiskeskkonna paranemist, teiseks et rahastamine jõuaks ka tehnilise abi andmiseni Ehm, ning lõpetuseks loomulikult on meil ka tehniline abi erinevate operatiivprogrammide kaudu ning kui nüüd vaadata ehm, rahastamise mobiliseerimist, siis me õhutame finantsinstrumentide kasutamist ning investeerimis- kavade kohaselt peaks finantsinstrumentide kasutamine vähemalt kahekordistuma kahe tuhande kahekümnenda aastani. kui vaadata, mis on toim-, toimus kahe tuhande seitsmenda, seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani, siis edastasime parlamendile ka raporti selle kohta oktoobrikuus. liikmesriigid rakendasid ellu kahekümne viies liikmesriigis üle tuhande finantsinstrumendi ning üle kuueteist miljardi võeti kulukohustusi, peaaegu kõik fondid kasutati ära, üheksakümmend kolm protsenti rahadest jõudis lõppkasusaajani ning teie komisjoni jaoks on ka väga oluline see, et halduskulud jäid ilusasti ülemmäära alla, kuus protsenti kogu perioodist. ehk siis riiklikult üks koma kakskümmend viis protsenti kulutati haldamisele. ehk siis see periood kaks tuhat seitse kuni kolmteist oli üsna edukas. finantsinstrumentide ellurakendamisel ning oluline on siin ka see, et lõppraportite puhul oli juba kaheksa koma viis miljardit äh, ressurssidest äh, tagastatud investeeringuteks, see näitab äh, nende finantsinstrumentide väärtust ja tõusust. selline aruandlus oli ainult vabatahtlik, aga me saime üle kolmesaja kümnest tuhandest lõplikust abisaajast, kasusaajast teada tänu sellele aruandlusele. siis kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend eh, eraldatakse üle kahekümne miljardi finantsinstrumentidele ning sellest tabelist on näha, kuidas see jaguneb temaatiliselt. suurim osa läheb VKE-dele, peaaegu pool, kakskümmend protsenti peaks minema süsinikumajandusele ehk siis energiatõhusus peamiselt ning kolm koma kaks miljardit innovatsioonile ja teadus- ja arendustegevusele. nüüd äh, fondide kombineerimine ja üksteise äh, täiendamine. kõigepealt tuleb öelda, et finantsinstrumendid äh, on, ei ole eesmärk omaette, mitte vaid vahend. eelkõneleja ütles ka juba, et kõiki projekte ei saa toetada nende finantsinstrumentidega, nad peavad olema tulutoovad või öö, kulusid vähendavad projektid. muidu neid ei saa finantsinstrumentidest toetada. see tähendab, et sageli on vaja endiselt grante või on vaja S-, SFC grante kombineerida finantsinstrumentidega. sageli on vaja vähemalt osaliselt rahastada grantidest neid projekte, sest paljud osad projektidest ei ole tulutoovad. siis üksteise täiendamine ESIF ja EFSI õiguslik alus on erinev, need loodi erineval ajal aga nad mõlemad peaksid äh, suurendama investeeringuid, äh, katavad sama territooriumi ehk Euroopa Liidu ning kestavad sama aja. eesmärk on ka sama tööhõive äh, ning majanduskasvu suurendamine, ehk siis nad saavad üksteist täiendada. ja saavad aidata kaasa investeeringute tõusule ka seeläbi, et meelitavad erasektori investeeringuid juurde. siin slaidil on ka üks näide, kui vaadata energiatõhususinvesteeringuid siis nad osaliselt ei oleks esifis-, all äh, abikõlbulikud, näiteks äh, hoonete energiatõhusus, aga äh, teistest fondidest saab neid rahastada, ehk siis nad täiendavad üksteist. siis veel need täiendamise alaliigid, ehk siis rahastatakse sama projekti e-, erineval moel seda võib teha projekti tasandil või investeeringutena. kui vaadata skemaatilisi võimalusi nendeks kombinatsioonideks, siis võib näha, et äh, võtame kõigepealt projekti tasandi, äh, kus osalevad erinevad äh, pooled Äh, EFSI äh, ja ESIFi programmid ning võimalik, et ka muud investorid osalevad projektis. ESIFi panus peab olema kooskõlas meie abikõlbulikkuse kriteeriumitega programmide jaoks. ja loomulikult võib ette näha, et ESIFi panus seisneb äh, finants instrumendi äh, läbi rahastamises, mitte, mitte läbi grandi. ja siis investeerimisplatvormid, mis võivad olla, äh, võtta erineva kuju. teatud juhul peavad nad olema finantsinstrumendid aga nad võivad olla geograafiliselt või temaatiliselt äh, üles ehitatud, nad võivad keskenduda mitmele sektorile korra, korraga, nad võivad võtta erinevaid kujusid. siit võib ka näha, et äh, kasutatakse investeerimisplatvormi äh, nii EFSI, ESIFi kui erainvestorite jaoks ütlen veel korra üle, see on finantsinstrument ehk siis ESIF-i panus ei saa tulla läbi grandi. kuna siin on palju räägitud lihtsustamismeetmetest Omnibusis, mis on siis muutunud, põhimõtteliselt need kolm esimest punkti siin slaidil näitavad praeguseid reegleid, äh, rakendusvõimalusi liikmesriikide jaoks. ja Omnibus lisas ESIF-i ja EFSI kombinatsiooni võimaluse. juba praegu on võimalik neid koos kasutada kolmkümmend üks B all, aga võttes arvesse teatud piiranguid seal, siis Omnibus üritab öö, äh, neid kitsaskohti lahendada, luua uusi võimalusi, ehk siis e, ESIF võib langeda EFSI juhtimise alla teatud tingimustel. mida see kokkuvõtlikult tähendab, see kombinatsioon? see võib toimuda projekti tasandil, nagu öeldud, aga platvormis saab, ESIF saab investeerida EFSI platvormi. Nad võivad koos ka luua uue platvormi ning EFSI loomulikult saab investeerida ka olemasolevasse ESIFi finantsinstrumenti. miks see peaks niimoodi minema üldse? see oli üks esimesi küsimusi professor Liberatskilt. esiteks, see kombinatsioon võib olla väga kasulik, kui turuvajadused on suuremad kui ESIF-i programmidel, on võimalik, äh, programmidest on võimalik eraldada. EFSI üksinda ei saa investeerida väikestesse projektidesse, sest neil on miinimumlaenumäärad. ESIF-i platvormiga saab äh, investeerida väiksematesse projektidesse, eriti puudutab see ühtekuuluvusriike ka investeeringute suurused, maht võib suureneda. tulenevalt Euroopa tagatisest ei pea nõudma, ei saa nõuda siseriiklikku kaasrahastust EFSi puhul. E, seda, seda ei, seda ei saa kasutada kaasrahastamise katmiseks, ühte instrumenti ei saa kasutada teise instrumendi kaasrahastamiseks nagu juba varem öeldud, siis EFSI saab katta teatud mitteabikõlbulikke osasid projektidest, ESIF-i projektidest. ja EFSI loodi ka selleks, et võimendada erasektori rahastust. kui on selline kombinatsioon, siis tõesti võimendub ka erasektori rahastus. ma nõustun härra Nunesiga finantsvõimandus, võimendus ei ole otse eraldi eesmärk ühtekuuluvusriikidele, me tegeleme siin äh, tõesti äh, juhtumitega, kus turg ei ole toiminud, kus on kõrged riskid. ja nagu varem öeldud, sageli on vaja ka SEFi grante projektide jaoks. aga Need kombinatsioonid on huvitavad nii arenenud kui vähem arenenud regioonidele. vähem arenenud regioonid saavad rohkem kasutada ESIF-it, enam arenenud regioonid siis ning vähem arenenud regioonid. Nende puhul on riskid liiga kõrged sageli selleks, et ESIF investeerimispanga toel saaks investeerida, seega on vaja lisatoetust et saada eh, EFSI ja erasektori investeeringuid. niisiis eh, eh, läbi EFSI toetuse saab investe-, Euroopa Investeerimispangast rohkem toe-, rohkem, suurem hulk regioone toetust. nagu siin juba ennem ka öeldi, on Äh, terve hulk projekte, erineval, erinevaid projekte, mis juba saavad kasu sellest ühisrahastusest EFSI ja ESIFi poolt. ja loomulikult, kui Omnibus äh, jõustub, siis äh, see hulk veel suureneb. mis puudutab teie küsimust, proua esinaine, siis ma tean, et kaalutakse siin ka tsentraalsemalt juhitud instrumente. võrreldes jagatud juhtimisega instrumentidega, see peaks rohkem kesk-, kehtima siis nendele keskselt juhitud instrumentidele. aga me peame veel ära ootama komisjoni lõppettepaneku. aitäh! ja, also, wir haben, wir sehen ja, dass auch bei dem jah, siin võib näha, et äh, selles sektoris on veel palju segast, seega arutelu on väga huvitav. nüüd proua Dmitruk, Poola projekti kirjeldus. Thank you very much, Mr Chairman uh.... aitäh. mina esindan Majandusarengu ministeeriumit Poolast. ja nagu te tõenäoliselt teate, siis finantsinstrumente kasutatakse Poolas väga palju investeeringuteks, üle kolme koma neli, nelja miljardi euro praegusel ajal, peamiselt mikro, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks ning ka teiste ERDF-i meetmete jaoks, aga nüüd uuritakse veel laiemaidki võimalusi finantsinstrumentide kasutamiseks. üks selliseid valdkondi mis Poola puhul ei olnud ei edukas ega sobilik siiamaani, oli sotsiaalne kaasatus, täpsemalt sotsiaalne ettevõtlus. sotsiaalettevõtete eesmärk on saavutada sotsiaalseid äh, eesmärke, mitte tulu tuua otseselt, seetõttu tavapangad ei pea neid ettevõtteid äh, usaldusväärseteks klientideks ning see pärsib sotsiaalset arengut. see on üks valdkondi Äh, ehk siis sotsiaalsed, sotsiaalettevõtete toetus. aga meie jaoks oli see selline lähemine edukas, jagan teiega meie kogemusi, see palju raha siin ei ole, siin on ainult nelikümmend miljonit eurot, peaaegu kahest koma seitsmest miljardist, mis eraldati sotsiaalse kaasatuse valdkonnale aga sotsiaalses kaasatuses väga finantsinstrumente ei kasutatagi. selles valdkonnas on, mängivad peamist rolli grandid. rahastatakse kuuteist erinevat programmi, peamiselt grantidega, aga üks konkreetne valdkond on, kus kasutatakse finantsinstrumente. kogu sotsiaalmajandussektori toetus käib vastavalt meie riiklikule sotsiaalmajandusarengu programmile, mis võeti Poola valitsuse poolt vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning üks peamisi eesmärke on rahastada sotsiaalmajanduslikke üksusi läbi erinevate ressursside, riiklike, aga ka Euroopa ressursside eelmisest finantsperspektiivist juba, aga ka praegusest ning see programm paneb siis paika, milliseid finantsinstrumente saab kasutada erinevate programmide puhul. tänu sellele eh, välditakse kattumisi Poolas tulenevalt sotsiaalmajanduslike ettevõtete eh, vajadustest saavad nad siis kas grante, tagatisi või laene üld, üldiselt usuti, et sotsiaalmajanduslikud ettevõtted, mis saavad grante, üldiselt laene ei võta, seetõttu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tulime välja pilootprojektiga, mis osutus väga edukaks. palju seal raha ei olnud, kuus miljonit eurot, aga saavutati vastuvõtumäär peaaegu sada viiskümmend protsenti kaks korda rohkem töökohti loodi kui plaanitud viissada seitse viiekümne kavandatu asemel ning lõppkasusaajaid oli ka kaks korda rohkem kui algselt plaanitud, seega programm oli väga edukas. see oli üsna üllatav, tuleb tunnistada meie jaoks. niisiis otsustasime edasi minna sellise skeemiga. ja kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta finantsperspektiivi jaoks otsustasime me välja selgitada, kui suur see rahastuslõhe on ning analüüs näitas, tõi välja erinevad tu-, turgude öö, lüngad, kus finantsteenuse pakkujad ei soovi eh, investeerida sotsiaalmajandussektorisse ja seal nendesse ettevõtetesse. finantslünk oli umbes sada viiskümmend miljonit eurot, kui võtta arvesse pakkumise ja nõudluse vahet kui võtta arvesse ka keeldutud laenud, siis oleks see kaksteist miljonit aastas. võrreldes meie kuue miljoniga aasta, mille me pilootprojekti rahast äh, investeerisime, leidsime me, et nõudlus oli ikka väga suur sellise rahastamise jaoks. ning uuring andis meile ka infot, et tulevikus suureneb see finantslõhe veelgi. soovisime kasutada SEFi fonde äh, sotsiaalmajandussektori arendamiseks, nagu öeldud, see oli nelikümmend kaks koma kaks miljonit eurot see on siis oluliselt rohkem kui pilootprojektis samal ajal otsustasime me kasutada pilootprojekti fonde tagatisfondi loomiseks. Need äh, allikad ei kattu omavahel äh, praeguse finantsperspektiivi ajal ning otsustasime me ka kasutada uusi äh, vorme, nagu näiteks sotsiaalriski kapitaliinvesteeringud ning grandid üheskoos peaks nad looma tuhat kakssada viiskümmend uut töökohta ning üle kahe tuhande lõppkasusaaja on nendest finantsinstrumentidest. finantsinstrumentide äh, heaks ellurakendamiseks on erinevate sisusrühmade toetust vaja. meie majandusarengu ministeeriumist äh, oleme juhtivamet, meie äh, kontrollime kogu äh, ellurakendamisfaasi koos peretöö ja tööministeeriumiga. me peame tagama, et finantsinstrumendid vastavad vajadustele, seetõttu lõime me ka nõustamisüksuse sotsiaalmajandusliku rakkerühma kus siis uuritakse probleeme sotsiaalmajandussektoris, aga ka pangandussektoris. tänu sellele meie instrumendid tõesti vastavad sektori vajadustele. seda ei oleks võimalik äh, ellu rakendada ilma meie riikliku arengupangata, mis mängib ka öö, äh, fondifondis öö, äh, oma rolli, aga ka finantsvahendajad, mis otseselt toetavad lõppkasusaajaid. TISA ja teised laenufondid pakuvad siis, annavad siis laene lõppkasusaajatele kasu saavad siis äh, sotsiaalettevõtted, äh, reintegratsiooni äh, teenuseid pakuvad ettevõtted, mis aitavad vältida sotsiaalset äh, tõrjutust, ettevõtted, äh, millel on sotsiaalsed eesmärgid. Neile antakse ka ettevõtlusnõu regionaalse tasandi üksuste poolt mis siis nõustavad sotsiaalmajandussektori üksuseid, kuidas saada toetust kas grantide või finantsinstrumentide kaudu. see peaks kestma terve programmeerimisperioodi jooksul, siin on kolm D-tähist kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend ja kakskümmend üks. meil on ka reinvesteeringute kavad paigas, aga nagu öeldud, siis tegemist on valitsusprogrammidega, seega reinvesteeringud vi-, tehakse samadel eesmärkidel. selleks, et tõesti jõuda sotsiaalettevõteteni üle Poola, jagasime me Poola viieks makropiirkonnaks ja neile panime paika eraldi eesmärgid ning need laenufondid tegutsevad ka makroregionaalsel tasandil. meil on siis viis erinevat regiooni, millel on eraldi eesmärgid ja äh, rahaeraldised. Äh, siin äh, jaotuses võeti arvesse sotsiaaltingimusi mit- va,, vabaühenduste hulka piirkonnas esimene laen anti märtsis kaks tuhat seitseteist, seega alla aasta tagasi ja juba praeguseks on investeeritud laenudena äh, peaaegu viis miljonit eurot, kolmsada kuus töökohta peaks olema loodud nende investeeringutega. seega see osutus edukaks oluline asjaolu laenude puhul on ka see, et pilootprojektides ei vajanud me erasektori ressursse. finantsvahendajatelt. selle projekti puhul aga umbes kolmteist protsenti tuleb finantsvahendajatelt me saime selle finantsvõimenduse efekti küll kätte, aga esimeses faasis me seda ei kasutanud, sest me teadsime, et keegi ei soovi riskeerida sellises valdkonnas. riiklike tagatiste asi on praegu pilootprojekti tasandil, see on väike, seal on ainult üks miljonit eo-, üks miljon eurot. väga keeruline on seal leida partnereid aga loodetavasti juba veebruaris sõlmitakse BGK-ga kokkulepe tagatisfondi jaoks, et meil jõustuks see riiklik tagatisfond. ning mis puudutab sotsiaalriskikapitali, siis meil on praegu avalik konkurss ning me valime välja finants äh, institutsiooni, mis hakkaks investeerima sotsiaalettevõtlusesse, kuigi see on väga riskantne valdkond. võttes arvesse neid üksusi, kellega me koos töötame. niisiis, eks me näe, kuidas see, sellega edasi läheb. üldiselt viie aasta jooksul oleme me näidanud, et on mõtet investeerida küll sotsiaalettevõtetesse Poolas. Nad tunduvad olevat usaldusväärsed partnerid äh, pilootprojektides, äh, raha kaduma ei läinud alla, alla viieteistkümnel protsendil on maksetega probleeme, seega see on üsna hea saavutus sellise keerulise ning äh, mitteärilise tegevusele keskendunud ettevõtete jaoks. tänu Euroopa Sotsiaalfondile oli meil roh-, muutusid nad sõltumatumaks äh, ka grantidest ning seda me soovisimegi saavutada. seega oleme väga rahul selle programmi tulemustega, aitäh. ja, vielen Dank, Frau Mitruk, see interessant. aitäh. Äh, aitäh kõigile kõnelejatele teie ettekannete eest. nüüd saab sõna härra raportöör, härra Liberatski. Thank you very much, madam chair suur tänu, proua esimees, aitäh kõigepealt kõigile ettekannete eest ja palun lubage mul äh, jagada oma muljeid nende ettekannete kohta. Euroopa Investeerimispank andis väga julgustava ülevaate, mida toetasid mõlemad selle sõnavõtu esinejad me saime pildi sellest, et äh, uued võimalused on suurenenud, me oleme valmis arendama välja uusi finantsvahendeid, meil on kolmkümmend kaheksa investeerimisplatvormi, kordaja on viisteist, saavutatud võiks olla parem, niisiis üldiselt on olukord üsnagi entusiastlik. siis väike külm dušš äh, doktor Jorge Nunez Ferreri poolt. ehk siis mõte on hea, võimalused on üsnagi paljutõotavad, aga see Äh, süsteem on väga sof-, äh, keeruline, lihtsustamismenetlused on vajalikud, põhimõtted on reguleeritud, aga mitte ei tohiks olla ülereguleeritud ja vahetevahel on tegemist ka vastuoludega. see oli järgmine sõnum lisaks teatud soovitused, olukord on veidi erinev Euroopa Investeerimispanga ja komisjoni puhul, sest need äh, lähtuvad oma sisereeglitest ja sellepärast see protsess on kiirenduse saanud, nii nagu professor Berneta ütles ettevaatlik äh, algus ja siis kiiruse lisamine, jah, see võiks toimida. ühismenetlused ja segarahastamine, see on midagi, mida me tahaksime näha eelarve kontrolli komisjonis. miks? sellepärast, et me leiame, et äh, sünergia äh, kombinatsiooni kaudu annaks rohkem tulemusi ja ja võimaldaks ka saavutada eesmärke odavamalt. doktor äh, Ferrer ütles, et kriisi hetkel äh, EFSi ja pärast äh, kriisi, praegu on majandusolukord hea, siis institutsioonid töötavad lähtudes oma sammudest bürokraatlikute barjääride osas ja on paindumatumad tegemist on stabiilse olukorraga. see on midagi, mis, mida me, millele me peaksime tähelepanu pöörama, proua esimees, institutsioonide käitumine ja selle tausta mõistmine. tegemist on üldise vastuoluga vahete vahel tulemuspõhine ja tõhus lähenemine. tulemused tähendab konkreetsed äh, hüved ja hüvede saajad ja tulemused kõige tõhusamast viisist lähtuvalt. ja minu arvates on hea põhjus tunda muret selles osas, mis puudutab äh, seda suunamise ekslikkust, kui see ei ole alati hästi suunatud, siis tähendab see, et vahel poliitiline tahe nii riiklikul kui kohalikul või Euroopa tasandil nende lähtumine on olulisem, kui äh, lähtuda hästi paika pandud äh, väärtustest. härra Apple selgitas meile, mis on oluline seoses struktuurifondidega, seoses äh, riiklike valitsustega ja järgmine, pilt oli järgmine Euroopa Komisjoni roll on väga erinev. Nad saavad öelda, et see on see summa, mis on suunatud konkreetsele liikmesriigile ning valitsus peab seda raha kasutama, mis äh, on neile antud. ja samuti peaks arvesse võtma, et kui on edu, siis valitsused ütlevad, et see on meie edu kui on ebaõnnestumine, siis ka valitsused süüdistavad alati komisjoni, et tegemist oli komisjoni äh, veaga. ja mina usun, et me peaksime vahetevahel arutama seda Euroopa Komisjon peaks olema rohkem kohal rakendamise ajal, eesmärkide sätestamisel, määramistel äh,, eeldatava tulu hindamisel, sest siin on ka teatud vahe, eh, mida tehakse investeeringute ja toetuste vahel. kui mul oleks vahe, siis mina eeldaks toetust, sest see on eh, vaba raha, tasuta raha. investeeringud on investeeringud ja on vaja teha jõupingutusi, et see raha tagasi maksta. samas ühest küljest oli see seisukoht, selline seisukoht, aga teisest küljest oli positiivne see, et EFSI ja ESIF-i puhul on ka teatud kattuvusi, mis puudutavad eesmärke ja valdkondi ja sellepärast selline segarahastamise põhimõte oleks loogiline EFSI ja erainvesteeringute kaasamise kohta ütles härra Apple, et et see ei ole otseselt komisjoni all, aga me peaksime siiski nimetama, kasutama neid fonde nii palju kui võimalik, et oleks võimalik hinnata, mida on saavutatud mida oleks võimalik saavutada koostöös, sest lõppude lõpuks meie ühi-, see on ühine raha ja selle kaudu on võimalik erainvesteeringuid ligi tõmmata. lisaks äh, proua Dmitruki ähm, kogemused, sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne ettevõtlus sain teada, et äh, vajaduse korral ja nõudluse korral seal, et äh, võib olla küll vajadus, aga nõudluse või taotluse korral on äh, ka siis tahe pingutada, ehk siis küsimus ei ole mitte ainult vajaduses, vaid ka taotlemises ja minu arvates on sellest lähtuvalt oluline kõigi nende presentatsioonide puhul, et äh, algus oli leebe õppimine, kuidas asjad võiksid toimida ning seejärel äh, areng selleks, kuidas läbi, ligi tõmmata kasusaajaid ja muuta need äh, vahendid kättesaadavamaks ja minu arvates see oli positiivne sõnum, mida me siit saime ja ma usun, et praegusel hetkel oleme me äh, suuremas küpsusosas nende fondide puhul, kus, kus on suurenenud teadlikkus, kuidas see võiks toimida. ja võib äh, oodata kiiret äh, järele jäänud miljardite kasutuselevõttu taaskord aitäh, et tulite siia, aitäh, et sõna võtsite. me saame neid ettekandeid ähm, analüüsida ka hiljem, sest täna oli tegemist alles äh, suulise osaga ja teil on ka väga konkreetsed äh, tekstimaterjalid ja kindlasti äh, kasutame seda võimalust ja kutsuksin äh, teid ja ka proua esimeest pärast seda istungit oma büroosse tänukohvile. aitäh, mul on ka paar küsimust endal. finantsinstrumentide laiendamine ja turunõudlus tu,, turulüngad, mis selle taga on, tekitavad minus küsimuse, et kas ECFIN-i peadirektoraat, võib-olla on need erapankade poolse rahastamise unustanud ning võib-olla ECFIN-i toel pole arvesse e, e, e, ECFIN-i toetustel puhul pole arvesse võetud võimalikke negatiivseid mõjusid, minul sellest väga positiivset muljet pole jäänud härra Nunes kas me ei peaks paremini välja selgitama seda, kus turg on läbi kukkunud ning võib-olla ei peaks erapangad rohkem hoolitsema selle rahastamise eest? et pöörduks rohkem Äh, erasektori poole, selle asemel, et äh, me ise uusi miljardeid peaksime kogu aeg eraldama. ning siis on mul ka küsimus, kui öö, äh, öö, kõrge määr on, on erasektori rahastamisel EFSis? ning see öö, multiplier efekt ja öö, leverage on, terminid on tegelikult omavahel väga sarnased, aga avaliku sektori raha on avaliku sektori raha. ning siis professor, see, mis te ütlesite tagatiste kohta ja selle kohta, kuidas neid kasutatakse, kui meil on turul lünk tekkinud, siis on oht, oht, et projektid korrektselt ei toimi, seetõttu mul on ka selle kohta küsimus, me käisime ka Soomes, näidati meile neid ühisprojekte kahesaja viiekümne miljoni euro eest. üks osaleja oli Äh, tavaline kommertspank, äh, mis andis kümme miljonit eurot, aga nad ütlesid, et on väga, äh, on võimatu leida pankasid, kes niimoodi rahastaks, mis on siis meie turul valesti, mida me oleme valesti teinud senini? et projektid, mis on senini olnud turult rahastatud projektid, enam ei saa rahastust kommertspankadelt see oli nüüd esimene küsimus. kõik need projekti, kõikide projektide finantsinstrumentide jälgimine on väga keeruline. seetõttu öö, panime me ka raportööri tööle selles valdkonnas, et me saaksime ülevaate sellest, et meil oleks parem aruandlus, et meil parem, oleks paremad teadmised finantsinstrumentide kohta siin mul oleks teile kõigile küsimus, äh, milliseid äh, numbreid me peaksime jälgima aruandluses, et me tõesti äh, saaksime aru, mis finantsinstrumentidega toimub. Poola näide oli väga huvitav, sest me just niimoodi ette kujutasimegi, et, et need valdkonnad, kus kommertspangad ei tegutse, saaks kasutada avaliku sektori raha nagu me siin nägime, siis öö, on see laienenud, see lähenemine paljudesse valdkondadesse ning öö, nüüd öö, selgub, et me üritame siis katta poliitilisi vigasid avaliku sektori rahadega, me peaksime ka siin leidma mingisuguse öö, uue lahenduse, rohkem sõnasoove pole öö, mulle esitatud, aga nüüd on küsimus, kes alustab, kas me teeme samas järjekorras kui varem või professor Nunes? Te olete par-, kõige paremas positsioonis, et provokatsioonidele vastata. ma ei taha olla provokatiivne, aga vahetevahel ma lihtsalt tuvastan mingisuguseid asju rääkisite siin erasektori rollist ja turu ebaõnnestumisest. ütleksin, et üks äh, eravahendite või toetuste probleem on see, ma olen majandusteadlane ja olen olnud konsultant, et väga lihtne on leida turu ebaõnnestumist, äh, palju keerulisem on leida neid lõhesid, turu ebaõnnestumine ilmneb mitmel äh, piirkonnas ja seetõttu rääkisime sellest eksante hinnangust ja seega on minu arvates oluline, kas lõhe on tõesti lõhe, kas on häid projekte, kas tõesti keegi ei soovi neid rahastada ja kuidas tagada head vahendid. ja praegusel hetkel need teemad, eriti just kohalikul tasandil selleks, et toime tulla erasektori vahendite puudumisega, on vähem analüüsitud kui teoreetilised turu ebaõnnestumised ja see on üks aspekte, mida tuleks tõsisemalt võtta. jah, tõesti, alati on oht eraavaliku investeeringu puhul, et need ei ole hästi suunatud ja sellepärast ma ütlengi, et jah, tõesti, kui EFSI käivitus, siis oli väga palju ruumi ja väga lihtne oli siseneda, väga palju raha on erasektoris ja vastab tõele, et paljud äh, institutsioonid on väga riskitundlikud, pensionifondid ja mõned äh, pangad on öelnud, et Euroopa Investeerimispank on nende jaoks olnud väga kasulik, sest see rahustab neid, et kui nad sekkuvad, siis on äh, õige hetk selleks ja see on oluline reegel ja ka tähtis, et need äh, finantsvahendid on aidanud projekte kiirendada, selle asemel, et oodata paar aastat, kuni erinevad partnerid erasektor äh, see osalemisega nõutud on seotud kõrgete kuludega. ja sellepärast ma arvan, et äh, üldiselt on mõju olnud üsnagi positiivne, aga risk, eriti kui majandus käivitub, on kuhu see piir tõmmata. siis ka küsimus, miks Erapanka ei olnud kaasatud selles projektis, seal olid mõned põhjused. erapangandussektor on olnud ja on ka siiamaani pärast kriisi veel tundlik Nad kahtlustavad väga paljusid erasektori valdkondi ning praegusel hetkel eh, on tegemist teemaga, me ei tea, kui kaua see aega võtab ja teisest küljest peab vaatama ka kõiki uusi pangandusmääruseid, mis on keeruliseks muutnud erapankadel pikaajalisi laene anda. ja võib-olla siin on midagi, mida võiks kasu äh,, arvesse võtta ja peaksime järele mõtlema, mida me tahame, et nad teeksid ja kas praegused reeglid on tasakaalustatud. Need on keerulised küsimused ja selles osas pangandusregulatsioonides on väga palju ära tehtud, aga samas ma näen ka teatud pingeid tulevikus, kui me loome suure instrumendi, kuidas seda tasakaalustada ja iga panga erinevate tasandi küsimus, mul ei ole õigeid tõelisi vastuseid, küsimus on selles, kuidas keskenduda põhiteemadele ja need õigesti lahendada ja kas tegemist on siis äh, selle analüüsiga due diligence, kuidas sekkuda, see ei ole lihtne ja seega mu sõnad on pigem äh, hoiatavad, aga aga kindlasti peaksid institutsioonid huvi tundma, kuhu äh, erasektor läheb. jah, sekkuksin, et põhimõtteliselt EFSiga või ilma EFSita Euroopa Investeerimispank ei peaks sekkuma seal, kus äh, erainvestor saab sekkuda. me mõistame, et pangad võivad äh, projektis osaleda ilma meieta, et siis meie sinna ei sekku see on meie põhikirjas sees, me sekkume ainult juhtudel, kui tegemist on turu ebaõnnestumisega, kus ei ole erainvestorite kohane ja EFSi puhul käsitleme me teatud tüüpi turu ebaõnnestumisi, kus riskitase muudab äh, projektidesse investeerimise erainvestorite poolt äh, raskeks me tihtipeale kaasrahastame projekte, me ei saa eh, teha muud välja arvatud eh, taastuvenergia osas, kus on kuni seitsekümmend viis, ehk siis tegemist on siis kas turutõrgetega või turulõhedega. ja meie sekkumine võimaldab endiselt jätkuvalt ligi tõmmata erainvestoreid jah, ei ole lihtne äh, seda tingimata tagada. suur osa EFSI vahenditest tuleb äh, ka erainvestorid, ehk siis äh, me ei kasuta ainult avalikku raha avaliku raha ligitõmbamiseks, vaid loomulikult on olukord projektiti väga erinev kui me jagame riski näiteks VKE-dega, siis tuleb see riski jagamine ka nagu mujalt, kui me, tegemist on haiglaga, siis tõenäoliselt on kaasrahastajaks avalik sektor, mitte erasektor, lähtudes selle konkreetse teenuse iseloomust. meil on konsolideeritud andmed teatud projekti puhul on turuvõimendus väga madal, näiteks kahekordne eh, või projektide puhul, kus on võimendus kakskümmend või isegi enam. ehk siis see on projektiti väga erinev ja see toob mind aruandluse juurde, praegusel hetkel kõik konsolideeritud andmed Euroopa Investeerimispangalt ja komisjonilt, mida me kaasseadusandja peame esitama, aga need on konsolideeritud äh, projekti nimekirjaga ja ma mõistan, et äh, seda teemat käsitledes tihtipeale on olukord selgem, kui me räägime konkreetsest juhtumist ja konkreetse Äh, projekti puhul või toote puhul selgitame konkreetset olukorda. ehk siis ühest küljest äh, juriidiline aruandekohustus ja teisest küljest parem selgitus selles osas, mida me teeme, kuidas me projekte, äh, projektides osutame ja loodetavasti EFSI kaks võimaldab meil paremini selgitada, miks me ühte või teist tegevust toetame kas ma vastasin kõigele, ma tahaksin nõustuda sellega, mis puudutab pankade olukorda, isegi kui turu kontekst on parem, kui oli EFSi algusaegadel, siis äh, kommertspangad endiselt on piiratud erinevate regulatsioonidega ning äh, neil on mitmeid äh, probleeme seoses bilansiga, seega nad ei saa pikaajaliste riskidega ennast siduda ja seega EFSi tegevus on väga loogiline. ja kui midagi jäi ütlemata, siis äh, vastan pärast. Yeah, I mean, I think the, the, the questions were not probably fully küsimused ei olnud otseselt mulle suunatud, aga võib-olla lisaksin paar mõtet need reeglid, äh, mis puudutavad EFSit ja see konkreetne eksante analüüs, ehk siis mis puudutab turutõrget ja ka turukapitalisatsiooni ja seega peab nõustuma, et kõigis valdkondades ei ole see olnud kõige parema kvaliteediga, aga see on olnud eesmärgiks ja seda on ka kasutatud otsuse tegemisel äh, selleks, et tuvastada tõelised äh, turukapitalisatsiooni probleemid ja nii edasi. olukorda võib alati parandada, aga nii palju, kui mina tean, siis tegemist oli kõige kõikehõlmavama äh, lahendusega ja vaatame siis, mida teised teevad, mida tehakse kesktasandil ja millised on tõelised vajadused. ja lisaks äh, ma arvan, et kindlasti on mingeid piiriüleseid või riiklikku vajadusi, aga meie maailm on näidanud, et need on tihtipeale kohalikud probleemid või vajadused, kas see risk on liiga kõrge või kuna sellest tulenev maht ei ole suurpankadele huvipakkuv või ka rahvusvahelistele pankadele huvipakkuv, ja sellepärast need fondid on tõesti väga kasulikud, et äh, arvesse võtta spetsiifilisi kõrge riskiga probleeme ja turukapitalisatsiooni olukorda, kuhu te, kui teised pangad ei sisene ja nagu ka kolleeg ütles, siis me kindlasti ei ole eksperdid pangandusturgudel, aga see, mida me kuuleme, et likviidsus ei ole enamustes liikmesriikides praegu probleem, vaid risk on see, mis on probleemiks ja nagu ka juba ütlesite, siis teatud valdkondades äh, ka VKE-de puhul paljud pangad ei näe seda väga tulusaks äh, projektiks, kuna äh, riskid on kõrged ja ka kulud on kõrged äh, laenude väljastamisel. ja seega, kui riskid on osaliselt kaetud meie fondide poolt, siis pangad mõtlevad ümber äh, ja on võib-olla valmis äh, investeerima ka nendesse valdkondadesse, mis on teine kasutegur, aga see põhiliselt puudutab riske, aitäh. Um, from the practitioner's point of view I will mis puudutab nüüd projekti korraldaja või pro projektide elluviija seisukohta, kohti, siis neid finantsperspektiive on tegelikult mitmeid. meil ei ole tegelikult isegi ühtegi muud valdkonda, kus me nii palju liikmesriikidele infot anname komisjoni poolt, kui just see investeerimisvõimaluste valdkond, nii et informatsioon on kõik olemas, me suure rõõmuga seda levitame ja me pigem vähendaksime seda info hulka, mida aruandluses kasutada, sellepärast et nagu ma ütlesin ei ole mitte ühtegi teist valdkonda, kus kohas me nii palju teavet annaksime erinevate valdkondade kohta ja informatsiooni, mis on niivõrd üksikasjalik, nii et meie igal juhul eelistaksime tulevikus seda valdkonda lihtsustada. aitäh ja meil on vaja suuremat pilti, üldpilti meie finantsinstrumentidest, sest meil on, eh, see on keeruline, meil on neid mitu tuhat. ja siis nende väljaselgitamine, mis hästi ei toimi projektide puhul on, on väga keeruline, see on ka lähiaastatel meie äh, Äh, peamine väljakutse, see on, äh, hea on näha, et me ei ole ainukesed, vaid teie ka tegelete sellega. me üritame ka siin teatud korda öö, äh, luua. keegi peab seda tegema, kui me seda ei tee, siis see korratus kestab edasi ja igal aastal öö, peame me nende probleemidega uuesti silmitsi seisma. kolleeg Zeller saab veel lühidalt sõna ning siis lõpetuseks kolleeg Liberatski. aitäh, proua esinaine. jah, ma kuulen siin lihtsustamise juttu aga see, mis ma kuulen äh, haldusametitelt, see siis eh, sertifitseerimise protsess on muutunud veel pikemaks võrreldes eelmiste eh, perioodidega. ning siin on meil nüüd kaks erinevat filosoofiat. ühelt poolt see avaliku sektori seisukoht ning siis see, mida välja töötab EFSI panga poolt me peame ära kuulama ikkagi seda, mida soovivad äh, haldusametid. Äh, sest nende seisukoht on erinev nendest, kes rahasid eraldavad. see äh, erinevus tuleb nüüd ületada ning kui me soovime edukad olla, siis tuleb seda arvesse võtta see oli teiepoolne sõnum ka, aga ma, mul on raske uskuda, et me seda probleemi suudame lahendada. aitäh, ikka optimistlik. lõpetuseks kolleeg Liberatski. Thank you very much. suur tänu. ja mina oma seisukohast ja vastavalt sellele, millist teavet mul on ja kuidas ma tunnen ennast selles küsimuses siis tegelikult on väga hea, et meil on olemas Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kontseptsioon ja et see fond ka päriselt olemas on. ning teiseks, see raha ja see kontseptsioon on huvitavad ka erakapitalile. on riike, kus erakapital on saadaval, aga nad ei tea täpselt, kuidas äh, nad võiksid mm, investeerida. kui mõnikord on investeeringumäärad negatiivsed, siis on vaja head rahajaotust. meie Euroopa projekt nõuab eelkõige hea usu taastamist, et Euroopa Liit on põhjendatud, et koos me oleme tugevamad ja ühiselt saavutame palju rohkem. ning selle uue strateegiliste investeeringute instrumendi oleme me tegelikult teinud veidi teistsuguse kui juba olemasolevad struktuurifondid või ühtekuuluvusfondid. see tähendab seda, et see on tegelikult esimene instrument, mis on küll äh, bürokraatide käes, komisjoni, äh, eri, valitsuste, igasuguste eri ametite, aga jäeti kõrvale ka see hindamiskomitee, kes peaks otsustama, et kas sellest üldse on mingit kasu ja kas ta on palju lubav ja et me tänagi kordasime äh, lugupeetud professor, professor Nunesi sõnu, me peame vältima halba suunatust. halvasti suunatus fondide vale suunatus toob kaasa kõige suuremaid probleeme, sest et mis võib siis küll juhtuda, kui raha suunatakse valesti. esiteks pettumus, teiseks raha kasutus ja lõppkokkuvõttes tuleb ju ka otsustada, kes on süüdi. varase hoiatuse süsteem, mis meil täna on, äh, see võib anda meile vajaliku sõnumi ja vahetevahel võimaldada ka õigeaegselt tegutseda, et niisugust valesti suunatust vältida. teiseks, aeg muudkui läheb ja meil peaks olema nüüd võimalik teha esimene post factum appraisal äh,, hindamine, et äh, kuidas see esimene äh, projekt on läinud, kuidas töö toimub, missugused olid ootused ja milline on tegelikkus. meie oma seisukohast siin kont- komisjonis siis tahaksime teha, kuidas, näha, kuidas see töötab, missugune on tulemuslikkuse tase ja tahaksime saada loomulikult niisugust positiivset tagasisidet, et tegemist on eduka kontseptsiooniga, et see toimib. kui see ebaõnnestub, siis seab see halba valgusesse meie ühenduse programmid üldse ja sellepärast me tahame väga selgelt ka öelda, et see on vajalik. kui selline võimalus peaks esile kerkima, siis leppigem kokku regulaarsed kohtumised. järgmisel aastal teeme aruandluskoosoleku, kus me parasjagu oleme, mida me peame tegema, mida me mm, peame muutma ja võib-olla mõjutama komisjoni, et komisjon kiirendaks nende otsuste vastuvõtmist, mida, mida kolleeg Stefan Appell nimetas, et nad mõningate asjade kallal juba töötavad, et tutvustada uusi või teistsuguseid määrusi ja regulatsioone. tegelikult me oleme nagunii üle reguleeritud. kui meil liiga palju igasuguseid eeskirju saab olema, siis nad lähevad omavahel vastuollu, pilt on küllalt ebaselge ja selle asemel, et olukorda läbipaistvamaks muuta, teeme me midagi hoopis vastupidist. niisiis, ma tänan teid veel üks kord, et te siia tulite, ma tänan teid oma, te, nende sõnavõttude ja ülevaadete eest ma, me, hea küll, me, ma saan aru, et statistilisi aruandeid ei tehta, aga palun natukenegi arvulisi näitajaid. lühidalt, kuhu, mis on suunatud ja vastake põhilistele küsimist, küsimustele. kogu info ei ole vajalik, kõik ei ole kogutud ka metoodiliselt õigesti, üritage lihtsalt Äh, suunata oma pingutused ja tähelepanu õigetele eesmärkidele, õigetele valdkondadele ja mis puudutab statistilist kestmist, siis kui ühes peres on lapsed ja teises peres ei ole lapsi, siis statistilise keskmise järgi on igas peres kaks last. päris niisugust statistilist keskmist me ei soovi. niisiis suur aitäh teile, proua esinaine ja olge kena ja tulge minu kabinetti tänu kohvile. aitäh meie ettekandjatele, et te siia tulite. nüüd on kuulamine lõppenud. Äh, annan teile ka kolleeg Liberatski kutse edasi, minul on kahjuks öö, äh, öö, äh, muud ülesanded ning kell pool kolm alustame uuesti koosolekuga, kell pool neli tuleb volinik Oettinger. aitäh, head isu!